Buongiorno a tutti. tere hommikust kõigile. istung jätkub. Portugali pädevad asutused on saatnud mulle taotluse tühistada härra Jose Manuel Fernandez parlamentaarne puutumatus seoses kriminaalasjaga, mis on tema vastu algatatud Porto linnaprokuratuuri poolt. vastavalt meie kodukorrale oleme saatnud taotluse edasi õigusasjade komisjonile Euroopa Parlamendis, kes on pädev komisjon selliste küsimuste üle otsustama. järgmine punkt meie tänases päevakorras on ühine arutelu, mis käsitleb soolist tasakaalu. päevakorras on äh, suuline küsimus, mis käsitleb äh, naissoost juhatuse liikmeid, see küsimus on äh, adresseeritud nõukogule ning äh, annan kõigepealt sõna ühele küsimuste autoritest, proua Garcia Perezile. kaheks minutiks, palun, proua. suur tänu, härra president naised ei ole piisavalt esindatud erinevates eluvaldkondades, olgu see siis sotsiaalne, majanduslik, poliitiline valdkond. see näitab, et ühiskond on ebavõrdne, see näitab, et meil on vaja edasi liikuda võrdõiguslikkuse poliitikaga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Parlament võttis seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku suhtes, mis puudutas naissoost juhatuse liikmeid ehk siis naiste esindatust ettevõtete haldusnõukogudes ja me rääkisime kohustuslikest kvootidest naiste osas ettevõtlusvaldkonnas, nii et seega oleksime me esindatud võrdselt meestega ka majandus- Äh, valdkonnas. nüüd on läinud mööda viis aastat, on möödunud mitmed eesistumisperioodid ning ähm, riigid ei ole olnud võimelised istuma laua ümber maha ja otsustama, et kui me liigume võrdsema Euroopa pooles, siis, äh, poole, siis see tähendab seda, et naised oleks võrdselt esindatud kõikides eluvaldkondades. nüüd Hispaania valitsuses on samuti vaja muutust selleks, et või toimus muutus ja siis tõi kaasa muutuse ka ülemkogus, nii et tahaksin tänada proua Jourovat, et ta on andnud komisjonis uut hoogu sellele ideele ning koos nõukogu ja parlamendiga on nüüd tõeline võimalus meil ka see õigusakt lõpule viia nii põhimõttelises küsimuses, me ei saa lihtsalt alla anda ja nõustuda sellega, et naiste õiguste osas toimub tagasiminek. naised peavad olema äh, naistel peavad olema võrdsed võimalused ning Euroopa Parlament peab võtma väga selged seisukohad ning nõudma Rumeenia eesistujalt, et ta teeks veel viimased pingutused, et valitsused, sealhulgas Hispaania oma, kes on alga-, algatanud selle idee, saaksid sellega lõpule minna ja et me viiksime lõpule asja, mis on vajalik õiglasemas, võrdsemas Euroopa Liidus. suur tänu ja teine autor, proua Haudala, palun. suur tänu, lugupeetud president. praegu on tähtis hetk ning peaksime jõudma järeldusele, et pole mingisugust põhjust mitte kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiivi vastu võtta. selle direktiiviga kohustatakse börsil noteeritud äriühinguid saavutama nelikümmend protsenti esindatust mõlema soo jaoks tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas olen äärmiselt üllatunud, et äh, mõned liikmesriigid siinkohal tõstatavad endiselt lähimuspõhimõtte ettekäändena. kuidas see üldse võimalik on? meil on äh, äriühingud, mis tegutsevad mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopat, nii et tegemist peaks olema kindlasti teemaga, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse. teiseks, me kõik teame väga hästi, et mitmekesisus äh, oma kõikides mõõtmetes, kuhu kuulub ka siis sooline mitmekesisus, aitab laiendada ettevõtete võimekust saada aru sellest, mis maailmas toimub ning reageerida adekvaatselt oma äriplaanide kaudu. ja pole mingisugust põhjust öelda, et ei ole pädevaid naisi. see on meeste poolt domineeritud ärikultuuri ettekääne, mis on tingitud ainult sellest, et naised ei ole võib-olla nähtavad ja nad ei jaga ega nõustu meeste poolt domineeritud ärikultuuri tavadega, aga naised on vähemalt sama suutelised reageerima tänase maailma väljakutsetele kui mehed liikmesriikidel on olnud piisavalt aega selleks, et tegutseda mitmekesisuse edendamise vallas ning aidata naiste osalust suurendada vabatahtlikult äriühingute juhtorgani liikmete seas aga äh, kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal olid naised ainult kaks koma kuus äh, protsenti äh, börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonnas ja liikmesriikides on see osakaal väga erinev, jäädes vahemikku seitse koma neli kuni nelikümmend kolm protsenti ja see näitab selgelt, et me peame Euroopa Liidu tasandil hakkama ühtlustama seda väga tähtsat valdkonda tahaksin tänada Hispaania valitsust, kes lõpuks ometi on otsustanud seda teemat uuesti käsitleda ning võib-olla Rumeenia eesistumise ajal jõuame lõpuks selle protsessiga ühele poole ning saame enne Euroopa Parlamendi valimisi kuulutada, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit edendab kaasaegset ärikultuuri, kus on võrdne panus nii naistel kui mehel, pole mingisugust põhjust väita, et pädevaid naisi ei ole suur tänu ja nüüd saab sõna nõukogu esindajana, eesistuja esindajana proua Siot, palun proua. suur tänu, lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud volinik Jourova. mul on ülim rõõm olla siin täna teie ees selle tähtsa arutelu ajal oma sõnavõtu alguseks tahaksin äh, kinnitada, et sooline võrdõiguslikkus on kindlasti tähtsal kohal meie nägemuses äh, Euroopa Liidust ning nõukogu on pühendunud äh, võrdsuse tagale, tagamisele meeste ja naiste vahel ja see on tulnud välja mitmetes deklaratsioonides ning meie õigusloomelises töös viimaste aastate jooksul koos parlamendiga tuletaksin teile meelde ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast, nõukogu parlament, komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembris kuulutasid selle ühiselt välja ning soolisel võrdõiguslikkusel on sellel dokumendil tähtsal kohal. võrdne kohtlemine ning võrdsed võimalused meeste ja naiste vahel peavad olema tagatud, neid tuleb edendada kõikides eluvaldkondades, sealhulgas, mis puudutab tööturgu ning äh, töötingimusi ning äh, karjäärivõimalusi naistel ja meestel on õigus võrdsele tööle, võrd-, võrdsele palgale võrdse töö eest ning äh, see kohustus kajastab meie aluslepinguid ning äh, õigust Euroopa Liidus. kuid me ei tohiks äh, lihtsalt käed rüpes istuda. hoolimata sellest, et viimase poole sajandi jooksul on saavutatud nii mõndagi ning võrdsus, võrdsust on rohkem kui varem, on siiski probleeme endiselt on Euroopas suur palgalõhe, keskmine palgalõhe on kuusteist koma kaks protsenti Eurostati andmetel ning naiste brutopalk tunnis on endiselt väiksem kui meestel. see ei ole võrdsus. me tegeleme soolise palgalõhega ka ülemkogu järeldustes, mis, vabandust, nõukogu järeldustes, mis loodetavasti EBSCO nõukogus juunikuus vastu võetakse selleks, et täita lubadusi sotsiaalsambast, peame me tegutsemist jätkama, komisjon peab tegutsema, kaasõigusloojad peavad tegutsema ning liikmesriigid peavad segu tegutsema. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, täna olete palunud meil konkreetsemalt kommenteerida komisjoni ettepanekut direktiivi kohta, millega tahetakse parandada soolist võrdõiguslikkust äriühingute juhtorganites kahjuks on nõukogus endiselt äh, vähemus, mis ei ole selle dokumendiga päri. Malta eesistumise ajal, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kohtuti selle teemaga seoses äh, viimast korda ja pärast seda ei ole see teema olnud äh, töölaual ning see teema on jõudnud tupikseisu. sellegipoolest Euroopas ollakse üldiselt üksmeelel, et soolist võrdõiguslikkust äriühingute juhatustes tuleb parandada ning hoolimata sellest, et liikmesriikidel on erinevad lähenemisviisid, on kõik ühe ja sama põhimõttega päri. ja Rumeenia eesistujast soovib soodustada arutelusid nõukogus selleks, et tagada mingisugune edasiminek tahaksin mainida ka direktiivi ettepanekut, millega tahetakse tagada era- ning tööelu tasakaal lapsevanematele ning hooldajatele. siin on meil teile paremaid uudiseid mul on rõõm teile teatada, et nõukogu ning parlamendi läbirääkimised on viinud ka ajutise kokkuleppeni, esialgse kokkuleppeni äh, kolmepoolsete läbirääkimiste osas, mis leidsid aset kahekümne neljandal jaanuaril see oli võimalik ainult tänu sellele, et nii Bulgaaria kui Austria eesistuja tegid äh, suurepärast tööd selles vallas. töö ning eraelu tasakaalu soodustamine on üks tähtis osa meie sotsiaal- ning tööhõivepoliitikast ning peame endast andma parima selleks, et võimaldada meie kodanikel töö- ning eraelu ühitada nii hästi kui võimalik. see on seda olulisem, et meie demograafiline olukord muutub ning äh, tööturgki muutub. ühelt poolt peame omalt poolt tagama, et Euroopa haritud kvalifikatsioonidega naised saavad kasutada ära tööturu võimalusi. teiselt poolt on see ka majanduslikult kasulik, aga samas on see ka võrdõiguslikkuse küsimus. teiselt poolt jällegi Euroopa mehed ning naised peavad saama lapsi saada ilma, et nad peaksid langetama valiku, kas nad tahavad olla vanemad või teha karjääri ma tahaksin siinkohal juhtida tähelepanu sellele, et selle otsuse peavad pahatihti langetama ikkagi naised. ja me peame tagama, et lastega peredel on korralikud puhkuseõigused, mis jagunevad naiste ja meeste vahel samuti peame austama liikmesriikide süsteemide erinevusi. Euroopas ei ole kunagi nii, et kõigile sobib ühesugune lahendus ja kõige vähem äh, on see võimalik tööhõive ning perepoliitika valdkonnas, kus tavad, majandus ning sotsiaalsüsteemid erinevad liikmesriikide vahel ja, ja mitte vähe. peame austama lähimuspõhimõtet ning sellele pidime mõtlema ka läbirääkimiste käigus, kui rääkisime töö ning eraelu tasakaalu direktiivist. see töö ei ole kergete killast, kuid mul on hea meel teile teatada, et äh, leidsime lahenduse, mis tõstab miinimumstandardeid Euroopas ning liikmesriikidele jääb samas piisav paindlikkus. aitäh parlamendile koostöö eest selle teemaga seoses ning suur tänu tähelepanu eest! aitäh! proua Sjott ja nüüd saab sõna komisjoni nimel volinik Jurova palun. lugupeetud äh, president, austatud parlamendiliikmed, äh, suur tänu Euroopa Parlamendile, et see tähtis teema, naiste õigused ning sooline võõrõig-, võrdõiguslikkus on täna päevakorda võetud. olen äärmiselt tänulik teie suure toetuse eest komisjoni ettepanekule, millega me soovime parandada soolist võrdõiguslikkust äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorganite seas börsil noteering, seotud äriühingutes. ma olen siin äh, olnud voliniku ametis juba peaaegu viis aastat, vastutanud soolise võrdõiguslikkuse eest, olen uhke meie ühise töö eest iseäranis töö ning eraelu tasakaalupaketi äh, kontekstis. Äh, tunnen endiselt muret, kui Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut oma viimases äh, soolise võrdõiguslikkuse indeksis äh, teatab, et äh, mõningates valdkondades on edusammud küll väga aeglased, me liigume edasi teosammule ja ma ei ole va-, kunagi varjanud seda, et selline aeglane areng on äärmiselt pettumust tekitav, hoolimata sellest, et me tõesti oleme palju pingutanud. soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et sooline võrdõiguslikkus otsustusprotsessides jätab soovida kõikides valdkondades, mida indeksiga hinnati seda hoolimata sellest, et liikmesriikides on vastu võetud õigusakte vahepeal. kõik me oleme teadlikud erinevatest uuringutest, mis näitavad, et sooline mitmekesisus äriühingute äh, juhatuses toob kasu ka äritegevusele, rääkimata ühiskonnast. komisjon on äh, valmis töötama naissoost juhatuse liikmete direktiivi kallal lisaks sellele, et naistel on kvalifikatsioonid, hariduslikud äh, soo-, eelised äh, on, siiski loobitakse nende äh, juhatuses osalemise, osalemisele ka-, karikaid ko-, kaikad kodarasse ning Euroopa tasandi algatus võimaldaks naistel paremini osaleda otsustusprotsessides, otsustavates kogudes ning anda oma panus majanduskasvu soodustamisse kui naised saaksid võimu juurde, siis äh, oleks see nagu lumepall, mis tooks suurema, kaasa suurema soolise võrdõiguslikkuse. tegemist on proportsionaalse ja paindliku ettepanekuga, mis äh, annab võimalused ka lähimuspõhimõttele. Äh, liikmesriikidel on endal väga paindlikud võimalused otsustada, kuidas edu saavutada. tegemist on õigusakti ettepanekuga, mis on sooliselt neutraalne ning räägitakse alaesindatud soost ning äh, samasugustest kvalifikatsioonidest, olgu siis tegemist meeste või naistega. meil on üldine eesmärk ning liikmesriigid võivad äh, rakendada oma olemasolevaid meetmeid äh, ning tavasid selleks, et parandada naissoost juhatuse liikmete arvu ning soolist tasakaalu juhatustes. liikmesriikides, kus ei ole veel õigust toimub stagnatsioon praegusel hetkel, nii et äh, õigusakt kindlasti tooks äh, paljudes valdkondades kaasa nii mõndagi positiivset. komisjoni ettepanekut toetatakse üldiselt, seda toetab Euroopa Parlament, suur tänu selle toetuse eest veel kord samuti toetab seda ettepanekut suurem osa liikmesriike minu meelest oleks üldine lähenemisviis täiesti saavutatav ning võin siin veel vaid üle korrata seda, mida siin on varem juba öeldud. nimelt Hispaania äh, valitsuse samm on kindlasti äh, äärmiselt tähtis. käisin hiljuti Hispaanias ja Hispaania valitsuse liikmed tegutsevad otsusekindlalt, sealhulgas ka peaminister on valmis seda tegema ning on valmis ka veenma neid liikmesriike, kes endiselt sellele õigusaktile on vastu astunud loomulikult usaldan ka Rumeenia eesistujat, kes samuti on äh, pühendunud sellele teemale. olen valmis siis äh, osalema kogu selles protsessis äh, enne märtsikuist EBSCO nõukogut, et kuidagi läbirääkimised nõukogus tupikseisust välja saada ning härra mini-, proua minister Seot mainis juunikuist nõukogu, kus toimub põhjalik arutelu sel teemal, ma ütleks, et tegemist on lausa häbiväärse asjaoluga, et me ei ole suutnud palgalõhe vallas, mis on endiselt suur, Euroopas midagi ette võtta. niisiis, me usaldame Rumeenia eesistujat, kes kindlasti pingutab kõvasti selle teema vallas ning jätkab aktiivselt arutelusid selleks, et jõuda võimaliku kompromissini. suur tänu! ja nüüd siis äh, jõuame fraktsioonide juurde ja äh, siniseid kaarte me seekord ei luba, sellepärast et meil on ajaga probleeme ja Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna proua Kozlovska-Rajevitš, palun, kaks minutit on teil kõneaega. lugupeetud äh, volinik, daamid ja härrad. kuulasin neid sõnavõtte ja tundub, et kõik on nõus, parlament, komisjon, eesistuja, kõik nõustuvad selle direktiiviga. ja äh, on vaid liikmesriigid, kes seavad kahtluse alla selle direktiivi, kuid äh, võib küsida, miks ei ole see veel jõustunud, äh, see direktiiv ja mõningates liikmesriikides naiste osakaal äh, börsil noteeritud ettevõtetes on ainult seitse protsenti. kui me räägime siin ähm, lähimuspõhimõttest ja teeme seda siiralt, siis liikmesriigid tooksid, ähm, võtaksid kasutusele lahendused, mis seda olukorda muudaksid, sest ma arvan, et mitte keegi tervemõistuslikult ei usu, et selline osakaal äh, äh, seitse kuni nelikümmend kolm protsenti on mõistlik see ei tohiks ju äh, olla, nii suur vahe ei tohiks ju olla ju annetes äh, või pädevuses. me peaksime nägema eelkõige tulemusi liikmesriikide tasandil ja võtma üht-teist ette ka Euroopa tasandil. see suurepärane direktiiv, mille valmistas ette volinik Reding, nüüd on viimane aeg edasi liikuda ja lasta tegevjuhil otsustada, kes juhatuses tegutseb ja kes mitte, me peame mõistma, kuidas see kõik toimib, see protsess. ei tohiks olla niimoodi, et inimesed, kes peavad nimetama inimesi juhatusse, et nad on neid juba aastaid tundnud ja sellepärast nimetavad nad sinna, mitte nende pädevuse pärast. naistel on endiselt suuri raskusi juurdepääsuga tööturule, sellepärast et ei ole piisavalt ähm, lapsehoiuvõimalusi. ja see on oluline küsimus töö ja eraelu ühendamise seisukohalt ning selle lahendamine peaks äh, andma äh, uue hoo sisse ka naiste suuremale osalusele äriühingute tegevuses. Äh, kolmepoolsed läbirääkimised on just lõppenud ja ma arvan, et me peaksime hääletusel kõik seda direktiivi toetama. Praatiši, kaks minutit nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel palun proua Regner. mikrofon, mikrofon. nii, nüüd toimib. suurepärane. aitäh, lugupeetud äh, volinik. meil on julgeid, pädevaid äh, naisi meeste kõrvale ettevõtete juhatusse. juba seitse aastat, seitse aastat on meil olnud laual komisjoni ettepanek, Euroopa Parlament äh, äh, tegutses väga kiiresti, me saime aru, et meil on vaja väga selgeid objektiivseid kriteeriume ja me tahtsime ka praktiliselt sellele küsimusele läheneda, vaatame, milline on olukord erinevates liikmesriikides. millises riigis on juba võetud äh, õiguslikud meetmed, millises riigis on see vabatahtlikkuse alusel lahendatud, nii et Euroopa Parlamendis me lähtusime praktikast, ähm, me nõustusime selles, et meil on vaja objektiivseid kriteeriume, mida tuleks ellu rakendada. meil on vaja siduvaid äh, äh, reegleid selleks, et midagi muutuks. sooline tasakaal, võrdõiguslikkus on midagi, mis on Euroopa Liidu DNA-s. me näeme, et väga palju edusamme on juba saavutatud liikmesriikides ja see on suurepärane ettevõtete mm, majanduse jaoks, see on suurepärane ka meeste jaoks ja naiste jaoks. nüüd on nüüd oleme me seda mitmetes riikides näinud, kuid äh, on endiselt riike, kes äh, praegu äh, väldivad otsuste vastuvõtmist, nende riikides ei ole mingisuguseid edusamme, nad peidavad ennast erinevate vabanduste taha Rumeenia eesistuja ähm, sõnavõttu ma tervitan. iga liikmesriik, äh, kõik, kes, äh, me peaksime tõstma üles eesriide, näitama, kes on need liikmesriigid, kes end peidavad selle taha, kes ei taha vastavaid samme astuda, näiteks Ungari, äh, seal on lausa toimunud samm tagasi ettevõtetes. just need äh, riigid, kes on ennast peitnud sinna kaardina taha, need peaks päevavalgele tooma ning äh, laskma äh, nõukogul hääletada selles küsimuses. Euroopa Parlamendil on igatahes väga selge, tugev seisukoht, mille taha me kõik oleme ühinenud ja mul on hea meel, et te tõite selle ettepaneku jälle meie lauale, aitäh! palun, kolleeg Wisniewska ECR-i nimel ja palun pidage kõneajast kinni. lugupeetud volinik, daamid ja härrad, see on tõeliselt oluline teema, kui me vaatame eh, soolise tasakaalu indeksit, mida me näeme? me näeme seda, et naised on alaesindatud eh, ettevõtete juhatustesse eriti just juhtivkohtadel ja miks see nii on? naised on ju ometigi pädevad, hästi haritud, nad soovivad tööd teha, nad on ambitsioonikad, nad kindlasti ei ole vähem andekad või nõrgemad kui mehed. miks siis nii vähesed naised on juhtivkohtadel ettevõtetes? minu meelest on põhi põhjuseks see, et nende karjäär edeneb aeglasemalt. Nad ei taha, et neid hinnataks mitte ainult tööl, vaid nad tahavad, et neid hinnataks ka emadena. Nad peavad ähm, kombineerima töö ja eraelu, nad peavad hoolitsema laste eest ja seetõttu on nende edenemine karjääriredelil aeglasem. mida me peaksime selles kontekstis ette võtma? mida saame teha selleks, et äh, suurendada naiste osakaalu sellistel ametikohtadel juhatustes, nõukogudes, seda muidugi mitte kunstlikult direktiiviga. minu meelest peaksime me välja pakkuma lahendusi, mis võimaldaksid naistel paremini ühendada töö ja eraelu. sest meil on vaja lahendusi, mis äh, saavutaksid äh, selle töö ja eraelu tasakaalu. ja ma arvan, et äh, sellised lahendused äh, toovad kaasa endaga suurema edu. Eurostati kohaselt on sooline tasakaalutus väga erinev riigiti, mõningates riikides on see erinevus väga suur, Poola on äh, üks viiest liikmesriigist, äh, kus äh, ähm, naiste osa, osal-, osalus on olnud kõige madalamal tasandil, e, kuid nüüd viimasel ajal on see tõusnud ja seda mitte kunstlike meetmete kaudu. nüüd proua Bilbao Barandika, palun, ALDE nimel. suur tänu härra president, volinik Jourova, suur aitäh, et te olete nii palju tööd ära teinud selle algatuse osas, aga arvestades nüüd suuliste küsimuste sisu, siis ähm, tahaksime teada, miks on nõukogus asi täiesti blokeeritud ja tahaksime paluda Euroopa riikide valitsustelt kolme asja, järjepidevust, tuleviku vaatamist ning vaprust. nüüd kõigepealt järjepidevuses, me räägime siin talendipõhisest majandusest, nutikast majanduskasvust, aga tegelikult pool nendest talentidest ei jõua sinna, kus nad oleksid kõige kasulikumad, ehk siis haldusnõukogudesse, otsusekeskustesse. nii et igasugused uuringud on näidanud, et just seal oleksid naised kõige kasumlikumad ja seda näitavad ka kõik kogemused liikmesriikidest, nii et me peaksime hakkama vaatama seda ettepanekut ka kasumlikkuse vaatenurgast, sest sellepärast, et te kardate seda ju vaadata õiglusena, võrdsusena ja võrdsete võimalustena. nüüd vaadakem ka tulevikku me oleme Euroopa Liiduna üks kõige edukamaid piirkondi, mis puudutab võrdõiguslikkuse poliitikat ja me peame kasutama ka seda konkurentsieelist, me peame lõpetama ära selle äh, jamamise ja äh, tegema äh, selle teoks, mis on demokraatlik ning lisaks on see ka kasumlik ja seeläbi oleksime me konkurentsivõimelisemad. ja lõpuks ka vaprus, julgus, on liiga palju mehi, kes mõtlevad nagu mehed selles olukorras, nii et raputage see hirm maha ja te võidate sellest, mõelge selle peale, mida te äh, võidate, mida te kogeksite, kui te hoolitsete oma laste eest, kui teil on võimalik hüpoteegist ehitada üles kodu, kui teil on võimalik nautida seda osa elust, mis on teile tundmatu ja siis olete te lihtsalt õnnelikumad. nii et teil on võimalik kogeda äh, asju, äh, olla koos inimestega, kellega teil on võimalust olnud ja äh, olla selliste ülesannete kõrgusel, mille eest, et te olete põgenenud juba sajandeid nii et ma usun, et sellises maailmas, kus mehed nii käituvad, elame me kõik paremini. härra Urtasun, palun. härra Urtasun Roheliste nimel. suur aitäh, väga oluline, et me räägime selle direktiivi blokeerimise lõpetamisest, mis me oleme jõudnud siin ummikseisu võrdsete võimaluste osas ja väga hea oleks, kui Rumeenia eesistumise ajal me jõuaksime selle direktiivi osas edasi, mis on sattunud äh, ummikseisu juba aastast kaks tuhat kaksteist. me oleme rääkinud äh, kvootidest, naiste äh, kvootidest haldusnõukogudes ja see on absoluutselt vajalik, meil on olemas mudel, mis on toiminud väga hästi jah, see ei ole mitte kõiki probleeme lahendanud, kuid börsiettevõtetes on nüüd nelikümmend protsenti Äh, naisi haldusnõukogudes ja et ei saa lubada siin mingisugust äh, subsidiaarsuspõhimõtet, sellepärast et tegemist on ju äh, naiste ja meeste vahelise võrdsuse näol Euroopa Liidu eesmärkidega. ning lisaks meil on siin seitse koma neli see määr mis puudutab esindatust haldusnõukogudes kuni nelikümmend kolm protsenti teistes riikides, nii et erinevused riigiti on tohutud, seega on meil vaja Euroopa-ülest õigusraamistikku, mis võimaldab meil olukorda harmoneerida. tegemist on olnud väga eduka meetmega, äh, näiteks Hispaanias, me ei ole lahendanud küll kõiki probleeme, meil on siin kaks olulist raskust, üks asi on see, kui võrdsus on haldusnõukogus, aga täiesti teine teema on äh, täitev ametikohtadel saavutada võrdsus, nii et ka sellega peab tegelema ja nüüd teine kogemus Norrast. on järgmine, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal nõudis valitsus seda, et ettevõtteid karistatakse, kui nad ei täida seda neljakümneprotsendilist eesmärki, näiteks jäetes, jättes nad välja avalikest hangetest, nii et tegemist on väga olulise ettepanekuga, et liikuda edasi võrdõiguslikkuse teel nii et äh, palun ähm, järgmiste kuude jooksul tooge meile positiivseid uudiseid selles teemas, aitäh! Äh, nüüd äh, kolleeg Ekk, palun, kuue nimel, aitäh, juhataja. lugupeetud kolleegid, miks on olukord selline, et väga väike osa ähm, Saksa börsiettevõtetest ähm, on naised ja ei ole võrdõiguslikult, võrdõiguslikult en-, võrdõiguslikkust endiselt saavutatud. viiesajast kõige suuremast ettevõttest maailmast äh, on vaid kolmel protsendil ähm, juhatuse liikmeks äh, naisi. see on äh, täiesti häbiväärne ja kui me nüüd räägime muudkui sellest, kui palju kiiduväärselt on saavutatud, siis mind paneb see küll äh, kahtlema. kui nüüd vaadata naisi, justkui nad oleksid ainult sigimeseks äh, mõeldud, äh, siis see on selline halvustav suhtumine, mis toob endaga kaasa selle, justkui nad nagu ei sobikski sellistele juhtivatele kohtadele ja ettevõtete elus osalema. ma arvan, et me peaksime Ehm, lihtsalt tagama selle et, et nelikümmend protsenti ehm, juhatustest oleksid ehm, naised, meil ei ole vajagi mingisugust arutelu selleks, sellega oleks sooline tasakaal, tasakaal saavutatud ning me lõpetaksime selle naistevaenuliku suhtumise juhtivorganites ja ettevõtetes, aitäh. E palun härra proua Parker EFTD nimel naiste äh, osalus juhatustes, äh, see ei ole mitte ainult äh, solvav, vaid see on ähm, halvustav suhtumine naistele. kui naine on valitud kvoodi alusel sinna ametikohale, siis see tähendab seda, et me oleme justkui kuidagi alamuslikud ning ei suuda ise oma, ise edu saavutada kvoodid ei tähenda sugugi seda, et justkui kedagi hakatakse mm, siin eda-, ed-, edendama äh, või kuidagi karjääriredelil saaks keegi kiiremini edasi liikuda, Norras ainult seitse protsenti äh, äh, naistest on juhtivkohtadel, kus siis need kvoodid lõpevad, kõigepealt räägite kvootidest naiste ja meeste vahel, aga mida me räägime alaesindusest äh, naiste kohta, siin on võimalik veel äh, alakvoote kogu aeg välja tuua. mina leian, et tegemist on järjekordse Euroopa Liidu sekkumisega, ettevõtetel peaks olema võimalus äh, valida kõige sobivam kandidaat ühele või teisele ametikohale, kuid vastavalt artiklile kuus siin direktiivis on ette nähtud karistused, sanktsioonid ettevõtetele, kes ei täida seda kvoodinõuet kvoodid ei tegele või ei lahenda kõige olulisemate küsimustega, mis põhjustavad soolise tasakaalu puudumise. aitäh. nüüd äh, ENF-i nimel äh, kolleeg Šoltek, palun, poolteist minutit. <coughs> ma näen, et äh, see feministlik hullus jätkub me tahame naisi muuta meesteks ja mehi naisteks. ja mina ei saa aru, kas see on haigus või midagi äh, muud. mõnda aega oli see lihtsalt naljakas, näiteks äh, sellel puhul, äh, kui räägitakse sellest, on liiga vähe naisi põllumajanduses tegelevad loomakasvatusega, no see oli lihtsalt naljakas. aga kui me räägime äh, börsil noteeritud ettevõtetest, äh, seal naiste äh, osakaalust, siis see on juba tõsisem. miks mitte küsida meestelt et, et võib-olla nad lihtsalt muudaksid sugu ähm, ja siis lahendaks see ka selle soolise tasakaalu probleemi. aga nali naljaks, ähm, tegemist on tõsise teemaga ja me ei tohiks seda kõrvale jätta. kogu Euroopa Liidu õigus, äh, seda kujundab ähm, komisjon, meie lihtsalt äh, paneme oma templi sinna alla ja kui on tegemist tõesti äh, halva äh, seadusandliku aktiga, siis võib ka parlament olla selle algatajaks. Ähm, minu, mulle tundub, et sellega me piirame ettevõtlusvabadust ja liikmesriikide suveräänsust. liikmesriigid, äh, nende kohta öeldakse, et nad ei tegutse targalt aga alati räägitakse sisserändajatest, feministidest, homoseksuaalidest, kes justkui on paremad kui tavalised, kui Euroopa tavakodanikud. mingisugust äh, ühtegi resolutsiooni ei tule siit kojast enam välja, et ilma, et neid gruppe mainitakse ma arvan, et see on midagi, mi-, mida me peaksime muutma ja ma arvan, et me peaksime järgima Ühendkuningriiki, lahkuma Euroopa Liidust, looma uue peaksime looma uue Euroopa Liidu, millest unistasid Euroopa Liidu äh, asutajad. Äh, seal ei oleks mingeid sekkumisi perepoliitikasse, see ei püüaks muuta naiste rolli. Euroopa Komisjon peaks tegelema äh, sellega, et õigusi, õigust ellu rakendatakse, haldama õigusakte. ja loodan, et minagi saan oma silmaga selle uue tuleviku ära näha ma ütlesin, et sinise kaardi küsimusi vastu ei võeta siin arutelus, sellega me jätkame ja nüüd saab sõna härra Soš-, Sošnjers, palun. aitäh, tahaksin e, teile midagi selgitada, daamid ja härrad, keskenduge nüüd palun Teie järeldused on valed, sest teie lähtekoht on vale. Te ütlete, et naistel on äh, samad äh, oskused, äh, teadmised kui meestel, aga see on vale. ja siis te pärast hädaldate, et ei ole piisavat tasakaalu juhtivkohtadel. Te arvate, et tegemist on mingisuguse vandenõuteooriaga, patriarhaalse vandenõuga, mis takistab naistel juhatustes ja nõukogudes osalemast, kuid vaadake majandust, kui naised ei taha sinna äh, pürgida või kui neid ei äh, võeta sinna tööle, siis võib-olla nad ei ole kas piisavalt kvalifitseeritud või nad ei taha sellist karjääri. mehed äh, ei leia ka nii kaua. kuidas ähm, siis neile, neile hüvitada see lühem eluiga? nii et ei ole olem-, ei ole lihtsalt turul nõudlust ja pole mitte mingisugust vandenõud. nii, nüüd oleme kuulnud ära kõikide fraktsioonide seisukohad ja läheme edasi äh, debatiga, proua Šoidrova, palun. Äh, suur tänu, me elame äh, ajas ja ühiskonnas, kus keegi ei sea kahtluse alla naiste ja meeste võrdsust, kuid sellest hoolimata ei ole ettevõtete nõukogudes piisavalt naisi, kuigi naised moodustavad poole elanikkonnast, on börsil noteeritud ettevõtete juhatustes ja nõukogudes endiselt vähe naisi. Tšehhis ainult ühe, Tšehhi Vabariigis ainult üheksa protsenti, kuigi naised on sama kvalifitseeritud kui mehed, mõnikord isegi enam enam kui pooled äh, ülikoolide lõpetajatest on just naised. Nad äh, on äh, sama heade eeldustega kui mehed, kuid sellegipoolest ettevõtete juhatustes on naisi vähe. miks? seda sellepärast, et naised on olulised ka emade ja hooldajatena kvoodid ei äh, saa seda olukorda kuidagi parandada selleks, et äh, naiste karjääri kiirendada, me peaksime aitama naistel äh, töö ning eraelu ühildada, see on minu meelest õige tee ja õige oleks see, et nõukogu tegeleks edasi sellesama direktiiviga. me peaksime tege-, tegelema just äh, töö ja eraelu äh, ühildamise võimaldamisega ja et seda tõepoolest ka ellu rakendataks, seda õigusakti. mis siis takistab liikmesriikidel äh, enda liikmesriigis vastavaid sätteid vastu võtma oma seadusandluses, näiteks Hispaania? mina leian, et Hispaania valitsus võiks vastu võtta selliseid seadusi nagu vaja juba liikmesriigi tasandil võib igaüks ju teha seda, mida nad tahavad, nad võivad ette kirjutada seda, mida nad tahavad. ja mina olen arvamusel, et äh, ka Euroopa Liidul muidugi kõneled katkestatakse, Kuteland. Äh, rohkem kui kuuskümmend viis protsenti Euroopa Liidus ülikooli lõpetajatest on naised ja neil on olemas teadmised, oskused selleks, et asuda ametikohtadele haldusnõukogudesse. ometigi on nad alati kuhugi servale surutud ja see on täiesti vastuvõetamatu ja see on rumal, sellepärast et raisatakse lihtsalt nende inimeste oskusi. innovatsioon võrdsus ettevat-, ettevõtetes peaks võimaldada, võimaldama olema ettevõtetel kasumlikumad. nii et seega naiste osalemine börsiettevõtete juhatustes on näidanud, et ettevõtetel on ähm, seda paremad tulemused, mida rohkem on juhatuses naisi. nüüd ilmselgelt ei ole juhatustes piisavalt naisi Euroopa Liidu liikmesriikides, nad on täiesti alaesindatud seal, minu arvates on see veider ja sellepärast me ka rõõmuga täheldasime seda, et Hispaanias on tõeline soov liikuda edasi ja loodetavasti võtavad ka kõik teised riigid seda ettepanekut tõsiselt ja võimaldame pakkuda paremat rolli naistele ettevõtete juhatustes. kolleeg Hokk. suur aitäh. mis puudutab võrdõiguslikkust ettevõtete juhatustes on siin institutsioonides äh, kuidagi sattunud küsimärgi alla, kaksteist viimast komisjoni presidenti on kõik olnud mehed. Euroopa Parlamendi presidentide hulgas vaid kaks naispresidenti ning äh, nõukogu presidentidest vaid kaks naist seitsmekümne kaheksast presidendist kokku. nii et äh, miks siis peab jõudma lausa direktiivini Euroopa Liidus selleks, et naised ja mehed oleksid seaduse ees võrdsed nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka poliitiliselt, nii on kirjas ka Poola põhiseaduses. siin on meil Euroopas ühiskond, kus äh, elavad naised, kes on võimekad, koolitatud, neid tuleb kohelda lugupidamisega ja täpselt samamoodi nagu teisi, nende inimväärikus on sama väärt kui meeste oma, nii et seda nõuab lihtsalt meie tsivilisatsioon. suur aitäh ja palun proua Becerra Basterrechea suur aitäh, suur aitäh toetuse eest, proua volinik, ja otsusekindluse eest. hetkel mõned väidavad, et naised ei tööta otsustavatel ametikohtadel, sellepärast et nad on seda lihtsalt otsustanud, aga ometigi me näeme, et börsiettevõtetes on olukord läinud kümnelt protsendilt kahekümne protsendini kümne aastaga, aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat viisteist nüüd äh, algatus äh, Women's, Women on board oleks ju tegelikult äh, ebavajalik, kui kõik oleks korras. aga hetkel tegelikult täit-, tegevjuhtkonda kuuluvaid naisi on vaid kuus protsentsi. nii et klaaslagi on täiesti olemas ja jalgealune on samuti libe. nii et sellepärast siis see ettepanek see ettepanek on positiivne nii ettevõtetele, sellepärast et nende tulemused on paremad, naised on pragmaatilised, ratsionaalsed. ma loodan, et Rumeenia võtab ohjad selles osas enda kätte. kolleeg Forenza, palun üks minut härra president, suur aitäh, tahaksin tänada sotsiaaldemokraatidest kolleege, rohelistest kolleege samuti, kes on esitanud need suuliselt vastatavad küsimused. me räägime siin soolisest tasakaalust. meie oleme proua Liinaga teinud täpselt samasugust tööd. tegemist on diskrimineeriva kultuuri sümptomiga ja seega meie peame usaldama andmeid, mis meil kasutada on, kuid ometigi vältima seda, et sellest saab uue diskrimineerimise alus. Euroopa Parlament peab pakkuma vastuseid, peab ähm, lahendama selle klaaslae probleemi, mis puudutab naisi, me peame aga välja juurima ka kõik muud diskrimineerimise vormid, ja vägivallavormid, mille all kannatavad lausa üheksakümmend kaks protsenti naistest, nii et kõik see peab kaduma. Euroopa Parlament peab sellesse panustama, nii et seega siiras tänu kolleegidele suuliste küsimuste eest, kuid paraku ma arvan, et meil on veel väga palju tööd tegemata, nagu ütles ka härra Urtasun, me ei ole oma maad jääl kuigi palju saavutanud. kolleeg Ajuto, palun novembris kaks tuhat kaksteist kiitis parlament esimesel lugemisel heaks direktiivi, mis puudutas naissoost juhatuse liikmeid ning see kõik blokeeriti nõukogus. meie eesmärk on tagada meeste ja naiste vaheline võrdsus börsiettevõtete haldusnõukogudes ja see võrdsus nüüd väidetakse jah, et see võrdsus saab eksisteerida vaid siis, kui mm, valitakse inimesi tööle vastavalt nende võimetele ja mitte kvootide tõttu, aga tegelikult on naistel mm, need teadmised ja oskused täiesti olemas, naised on kõrgemalt haritud kui mehed, hetkel komisjon on teinud ettepaneku direktiiviks, lähtudes väga murettekitavatest andmetest. mina tahaksin teada, mis on plaanis Rumeenia eel, eesistujal selleks, et sellest ummikseisust välja pääseda, kas teie suudate olla Euroopa Liidu naiste hääleks? suur aitäh ja härra Kelly, palun poolteist minutit. suur aitäh vastavalt Euroopa Liidu andmetele, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli naisi väga vähe Euroopa Liidu ettevõtete juhatuses, aastal kaks tuhat viisteist oli rohkem ettevõtete juhte kelle nimi oli äh, John kui äh, naisi kokku ja minu enda nimi tegelikult on ju ka John, sellepärast et äh, Sean on see lihtsalt ähm, keldi keeles ja tegelikult me räägime siin sellest, et kui midagi muuta juhatuse tasemel, siis see mõjutab see seda, mis juhtub terves ettevõttes. mehed on juhtivametikohtadel ning tuleb tagada terves otsustusprotsessis võrdselt naiste ja meeste kohalolek. kui ettevõtteid juhivad mehed, siis kuidas me saaksimegi eeldada, et seal oleks võrdselt esindatud kõik ähm, ühiskonna osad? inimesed, kes ise seal töötavad, palkavad samasuguseid inimesi, nii et kui juhatuses on mehed, siis see tähendab seda, et ka eh, järgnevatel ametikohtadel on rohkem mehi. rahvusvaheline valuutafond on aga öelnud, et naiste osalemine juhatustes parandab majandustulemusi, nii et on ka täiesti majanduslikult loogiline see, et naiste osalda-, usa-, esindatust suurendataks. suur aitäh ja palun, härra Kohverati, üks minut. president suur tänu, härra president. me aruteludes räägime me ikka sellest, et võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. praktikas on tegelikult asi natukene teistmoodi. nõukogu käitub häbiväärselt direktiiv kiideti heaks parlamendis rohkem kui seitse aastat tagasi väga suurte, suure häälteenamusega ja mitte midagi ei ole vahepeal toimunud. on ju täiesti uskumatu see eesmärk jah, mis seal direktiivis sees on, naiste osalus neljakümne protsendi ulatuses juhatuses, see ju ometigi ei tähenda seda, et need kvoodid kohalduksid igal pool, see on lihtsalt äh, esimene samm, aga palgalõhe tegelikult ei kao kuhugi, nii et see on väike samm õiges suunas. paraku aga ei ole me kavatsustest kaugemale jõudnud, loodetavasti nõukogus siiski on olemas tahe liikuda edasi selles õiges suunas, milleks on siis anda uut hoogu sellele direktiivile, proua Kuuneva, palun tsiteerin siin John Miltonit alustuseks. aga mina tahaksin esitada sarnase küsimuse, et klaaslagi, mis tuleb ette tuhandetele töötavatele naistele, rikub ära nende elud, on väga koge-, suurte kogemustega, hea väljaõppega naisi, kes aga jäetakse ettevõtte juhatustest kõrvale, neile makstakse vähem ja põhimõtteliselt neid karistatakse selle eest, et neil on pere või nad tahavad peret luua, neid ahistatakse erinevatel viisidel ja direktiivi ettepanek on üks viis, kuidas korrigeerida sellist ebavõrdsust ja miks see ei ole veel heaks kiidetud? küsin ma nõukogult, mida te plaanite teha selleks, et lahendada klaaslae fenomen ettevõtetes, kuidas te plaanite edendada võrdõiguslikkust Rumeenia eesistumise ajal? suur aitäh! kolleeg Martin, keda ma siin saalis ei näe, seega lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde. üks minut. kolleeg äh, Kinnitši, palun. Grazie, presidente, signora commissaria suur tänu, härra president, proua volinik, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ütlesime me, et äh, juhatuse äh, liikmeid äh, suurettevõtetes, nendest on vaid kakskümmend viis protsenti naised. nüüd erinevused riigiti on samuti väga suured ja seega ebavõrdsus on ka väga suur Euroopa Liidus. kõrge kvalifikatsiooniga naised ei ole adekvaatselt esindatud, see on täiesti vastuvõetamatu. ja tegelikult see tähendab, et ühisturul ei lubata korralikult toimida. on võimalik saavutada oluline edasiminek. nüüd siin räägitakse nendest roosast kvoodist. Itaalias on samuti sellekohane seadus olemas ning viis aastat tagasi ähm, ületasime me kolmekümne kolme protsendi määra naiste esindatuse osas juhatuses ja see on toonud kaasa palju teisi positiivseid muutusi, nii et ma palun Rumeenia eesistujal jätkata läbirääkimisi direktiivi osas. proua Grapini, palun. härra president, proua volinik, tegemist on teemaga, mida me oleme arutanud siin juba seitse aastat. mina siin omal pool pöörduksin just meeste poole. mehed on antropoloogiliselt lihtsalt juba selline, et nad ähm, tahavad olla parimad ja naistel on tihtipeale tegelikult kaks tööd, neil on kodus töökoht ja siis neil on veel üks teine töökoht ja naised on vägagi võimelised tegema kahte asja korraga. ei ole mingisuguseid naiste töökohti ja meeste töökohti nii et äh, vabanegem, proua volinik, sellest blokeerivast vähemusest nõukogus, jah, väga kahju sellest, et kvoodid on vajalikud, aga kui ühiskond ei ole muud moodi võimeline sellest äh, aru saama, siis tuleb kuidagi ju sekkuda, jah, proua volinik, direktiiv, mis puudutab äh, era- ja ähm, tööelu ühildamisest ja kõik see, mida siin on öeldud, tuleb ka praktikas rakendada, sellepärast et sellest võidab terve ühiskond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 Juncker, ma αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια απάντηση και αναγκα- loomulikult, kui Junckeri kava kaudu on võimalik muuta oma lähenemist, siis seda ka tehakse. nüüd jah, ma katkestan lihtsalt kõnelejad edaspidi. suur aitäh me näeme siin arutelus seda, et parlamendis äh, oleme me küll ühel nõul selles teemas, aga kordame veel kord, tegemist ei ole millegi erakordsega, tegemist on lihtsalt väikse sammuga õiges suunas me ei suru peale naiste osalemist juhatuses, me lihtsalt äh, konstateerime fakti, et me oleme vaid pool ühiskonnast, nii et me lihtsalt tahame, et naised oleksid esindatud ettevõtetes samamoodi, nagu nad on esindatud ühiskonnas. probleem on alati üks ja seesama, ikka nõukogus ja tunnistan seda väga suure kibestumusega. Euroopa Parlament sooviks, et Euroopa Liit saaks edasi liikuda, aga nõukogu äh, pahatihti härra president blokeerib sellised tegevused, mis liiguvad õiges suunas, nii et jah, võrdsus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja jah, tegutseda tuleb. suur aitäh ja proua Maisner, üks minut. aitäh, juhataja mul on hea meel selle direktiivi ja selle arutelu üle, seda erinevatel põhjustel. esiteks mulle tundub, et on väga hea, et üha enam mehi on sellesse kaasatud, sest me peaksime seda koos saavutama ühiskonnana selle suurema esindatusega naistele kõikides eluvaldkondades, sest nad on sama head kui mehed selleks, et kõike seda saavutada. ja kui me räägime soolisest palgalõhest, siis ma tean, et Saksamaal on see oluliselt kõrgem kui paljudes teistes riikides, meie räägime praegu võrdõiguslikkusest, tingimuslikkuse seadusest ja ma tean, et mõningates liikmesriikides on selline seadus juba olemas ja mulle tundub, et on häbiasi, et me endiselt veel räägime sellest kõigest, ma arvan, et see kõik peaks juba olemas olema. kolleeg Regner ütles, et tegemist on millegagi, mis on Euroopa Liidu DNA-s, see naiste ja meeste võrdsus. ja seetõttu ma arvan, et meil peaks olema väga suur ähm, poolehoid ning toetus sellele ettepanekule, aitäh. proua Ward, palun üks minut. It is astonishing to see that this uskumatu on näha, et see, et me soovime suuremat tasakaalu äriühingute juhatuses, on teema, mis jääb tupikseisu nõukokku rohkemaks kui viieks aastaks. see näitab, kui konservatiivsed võivad olla liikmesriikide valitsused. tõesti murettekitav. murettekitav, et selline algatus võib tekitada nii palju vastuolusid. me tahame ju võrdse, võrdõiguslikkust juhatuse tasandil, täi-, tegevjuhatuses. see jääb endiselt naiste naiste jaoks problemaatiliseks ja, ja ka priviligeeritud naiste pärusmaaks marginaliseeritud naiste olukord on veel raske. ärimaailmas diskrimineeritakse naisi mitmel moel, nad seisavad äh, silmitsi mitmete väljakutsetega, mustad, musta nahavärviga naisterahvad, Rooma päritolu naisterahvas, äh, puuetega naisterahvad kogevad diskrimineerimist nii ühiskonnas kui tööelus. pärast seda, kui äh, võeti vastu ettepanek töö ja eraelu tasakaalustamise paketile. kutsume üles komisjoni tegema endast kõik oleneva selleks, et lõpuks ometi saavutada tasakaal äriühingute juhatustes. proua Miranda, suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, sooline võrdõiguslikkus äriühingute juhatuses äh, on teisese tähtsusega, aga see aitab meil suurepäraselt aru saada, kuidas asjad nõukogus toimivad. naised äh, äriühingute juhatuses moodustavad kakskümmend viis protsenti äh, kõigist juhatuse liikmetest, Rootsis on see kakskümmend kuus protsenti, aga see on väga kauge meile püstitatud äh, ideaalsest eesmärgist. viimasel ametiajal rääkisime sellest ka naiste õiguste ning võrdõiguslikkuse komisjonis äh, siin Euroopa Parlamendis, nüüd on viis aastat möödunud ja me ei ole midagi saavutanud suur tänu ja kolleeg Švano. Dear president, dear lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, austatud parlamendiliikmed, mina tervitan Rumeenia liikmena seda, et naised äriühingute juhatuses on üks Rumeenia eesistumise prioriteete. meie liikmesriigis muudeti seisukohti üsna hiljuti ja ma olen veendunud, et eesistuja teeb oma tööd naiste alaesindatus äh, äriühingute juhatustes on äh, keeruline probleem, äh, mille juured on seotud äritavadega ja nii edasi klaaslagi äriühiskondades ja ärimaailmas alavääristab naiste panust ning ei võimalda neil karjäärielus oma täielikku potentsiaali näidata. mul on ka endal kogemusi, võin omaenda kogemuste põhjal öelda, et naised, kes saavad juhi positsiooni, suudavad äh, naiste vajadusi arvesse võtta, ärikultuuri mõjutada, ka kasumeid suurendada ning äh, seetõttu ma kutsun üles Rumeenia eesistujat arutelusid selle direktiivi üle jätkama, aitäh! ja sellega oleme lõpetanud siis äh, käesoleva arutelu ja nüüd annan sõna volinikule vastamiseks, palun proua Jurva! lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel Euroopa Parlamendi otsusekindla tegutsemise ning toetuse eest, räägime teemast, mis, mille väärtus on meie kõigi jaoks selge ning ma olen tänulik ka ajakirjanikele, kes selle teema vastu suurt huvi tunnevad. lõpetuseks paar sõna veel ka omalt poolt ma juba ütlesin alguses, et see on meie jaoks tähtis õigusakt, oleme valmis selle edasist arengut toetama ja me ei oota käed rüpes, palju tööd saab teha ära ka vahepeal, niikaua kuni me saame selle teema tupikseisust nõukogus välja, me võime võtta teisi meetmeid, et suurendada võrdõiguslikkust ja mitte ainult ärimaailmas. tsiteeriksin siiski veel mõningaid arve lõpetuseks statistikamaailmast meie ühiskonnas on üle viiekümne protsendi elanikest naised. kuuskümmend kaks protsenti ülikooli lõpetanutest on naised. nii et oleks äh, põhjendatud eeldada, et oleks üsna tavaline, kui äh, naised oleksid äh, piisavalt esindatud ka kõikides teistes eluvaldkondades aga. aga kakskümmend kaks protsenti on naisi ettevõtete juhatustes, ainult kuus protsenti tegevjuhtidest on naised. ja võtame näiteks poliitika ainult, ainult kakskümmend protsenti naistest äh, on äh, Riigikogu liikmed. on äh, mõningaid valitsusi liikmesriikides, kus naisi on ainult üks või kaks ja alles hiljuti võisin tuua näite ka valitsust, kus naisi ei olnudki. aga samas positiivsetest asjadest rääkides komisjonis saavutame me juht, juhtivate ametikohtade puhul juba eesmärgi nelikümmend protsenti neist on täidetud naistega. selle vallas, selles vallas on tehtud äh, tõsist tööd, meil on päris arukas äh, menetlus, millega tagatakse õiglane konkurents äh, ilma eelarvamusteta, ilma tõketeta, mida võib näha paljudes teistes eluvaldkondades. ja härra Šoltekile, keda enam siin küll paraku kohal ei ole, ütleksin vastuseks, et naisena Euroopa Komisjonis võin öelda, et ma ei pidanud muutuma meheks selleks, et Euroopa Komisjoni saada, ma tunnen ennast vägagi naisena ning naisena saan aidata kaasa otsustusprotsessile Euroopa Komisjonis ning Jean-Claude Junckerit ei ole küll kohal aga tema seadis endale eesmärgiks, et vähemalt äh, üheksa komisjoni liikmetest peavad olema naised ning äh, ma tahaksin tänada teda selle eest, et ta on äh, soodustanud naiste juurdepääsu otsustusprotsessile. Neid arve võrreldes peab tõdema, et midagi on mäda Euroopa ühiskonnas ning sellepärast anname me endast parima, et seda kõike muuta ja korda seada nagu ma ütlesin, me ei istu käed rüpes, ei oota, et see direktiiv nõukogus tupikseisust välja saaks. ma paluksin proua Parker teil lugeda direktiivi viimast versiooni, seal ei ole mitte midagi kirjas sellist, mis viitaks sellele, et sugu ise või naiseks olemine oleks kvalifikatsioon kui selline. me tahame ikkagi õiglast konkurentsi ning koostööd nii et lugege siis viimast direktiivi versiooni. praegusel hetkel on pooltel liikmesriikides juba vajalik õigus paigas, nii et äh, kui me suudame direktiivi ettepaneku vastu võtta, ulatame abikäe nendele liikmesriikidele, kus see veel nii ei ole ja tõsi, tõsi, liikmesriigid saavad ka ise tegutseda, nad ei pea ootama selle direktiivi edasist arengut, kõik on ikkagi nende otsustada, nad saavad ka ise vabatahtlikult tegutseda. vahepealse aja jooksul komisjon aga ei istu käed rüppes, nagu ütlesin, me teeme tööd mitteõigusloome valdkonnas, tegelema mitmekesistamise hartaga, väga palju institutsioone on liitunud, suured ettevõtted ka, Sodexo, IKEA, IBM, Siemens on suured hargmaised ettevõtted, ettevõtted, kes edendavad mitmekesisuse ideed, mis toob kaasa kasu ka äritegevusele. paljud liikmesriigid, ka need liikmesriigid, kus ei ole õigusaktid veel paigas, kasutavad seda näidet eeskujuna ja me rahastame ka mitmeid projekte, millega mitmekesisust edendatakse, teeme nii mõndagi ja meil on ka plaan B, kui nii võib öelda me ei oota ainult seda, et õigusakt vastu võetakse, võtame meetmeid muidu ka. ja lõpetuseks võin öelda, et me usume siiski, et see õigusakt võetakse vastu ning äh, jääme siin usaldama Euroopa, Rumeenia eesistujat, kes ehk äh, suudab asjad rööbastele saada. suur tänu ja nõukogul ja eesistuja nimel saab sõna proua Tšo suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh teile selle mõttevahetuse eest, nii nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, meie oleme pühendunud soolisele võrdõiguslikkusele. Rumeenia eesistuja on korraldanud äh, kahepoolseid läbirääkimisi blokeeriva vähemusega selleks, et jõuda võimalikule lahendusele ning, ning äh, me oleme plaaninud ka töörühmade tasandil koosolekuid selle teemaga seoses samas ärgem unustagem, et eesistuja sõltub liikmesriikidest. õigusloomelise tavamenetluse puhul selleks, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele, on meil vaja kvalifitseeritud häälteenamust. lisaks äh, juba mainitule oleme koos Euroopa Parlamendiga õigusloome vallas pingutanud ning valmistame ka omalt poolt ette oma nõukogu järeldusi soolise võrdõiguslikkuse vallas palgalõhe kohta ning töö ning peraelu ühitamise kohta. Need järeldused loodetavasti võetakse vastu EBSCO nõukogus kolmeteistkümnendal juunil. kasutan võimalust ning teavitan teid ka sellest, et Rumeenia eesistuja võõrustab kõrgetasemelise töörühma kohtumist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise valdkonnas ning äh, räägime soolisest võrdõiguslikkusest ka EBSCO ministrite mitteametlikul kohtumisel Bukarestis aprillikuus. aitäh teile võimaluse eest teiegagi sel teemal täna mõtteid vahetada. kui äh, nõukogu ja parlament tegutsevad koos, siis on meil võimalik äh, diskrimineerimine ning ebaõiglus lõpetada ning äh, muuta võrdne kohtlemine reaalsuseks kõikide meeste ja naiste jaoks ajad on keerulised, ajad on rasked, aga äh, tulevik kuulub võrdõiguslikkusele. suur tänu ja sellega lõpetame meie ühise arutelu soolise võrdõiguslikkuse soolise tasakaalu küsimuses. ja järgmisena on meil päevakorras Euroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministriga ning teeme väikese pausi, enne kui me selle aruteluga pihta hakkame. First of all, I want to thank the Finnish prime minister. kõigepealt suur tänu Soome peaministrile. aitäh, et tulite siia Euroopa Parlamenti. meie jaoks on tähtis kuulda, mida arvavad erinevad liikmesriigid Euroopa Liidu tulevikust. Euroopa Parlamendi jaoks on mitmed tähtsad punktid, me tahame rohkem võimu Euroopa Parlamendile tahame rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. tahame tugevdada Euroopat, mitte hävitada Euroopat. ja mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis me tahame ühelt koma kahelt protsendilt minna ühe koma kolme protsendi juurde, me toetame omavahendite kasutuselevõttu, ränne on meie jaoks tähtis küsimus ja Euroopa Parlament võttis vastu Dublini eeskirjade reformi ettepaneku. nüüd soovime, et ka ülemkogu langetaks sellekohase otsuse. täna arutelus on meil kaks tähtsat teemat veel, Brexit ja Venezuela tahame kuulda, mida teie arvate Euroopa Liidu tulevikust, me teame, milline on komisjoni seisukoht, me teame, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht ja erinevatel liikmesriikidel on oma seisukohad mõistagi. nüüd huvitab meid ennekõike siis praegusel hetkel Soome seisukoht Euroopa tuleviku kohta. palun, härra peaminister. Pardon vi ricordo che vi potete registrare per il catch the eye. tuletan teile meelde, et äh, kui tahate vaba mikrofoni voorus sõna, siis andke märku. vaba mikrofoni vooru ähm, registreerimine lõpeb kohe, kui peaminister lõpetab oma kõne. lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud äh, komisjoni president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, palavad tervitused külmast Soomest tulen Põhja-Soomest, elan seal. seal oli eelmisel nädalavahetusel miinus kolmkümmend kraadi külma ja lund oli meil umbes üks meeter. So this is a real wind. It's a. vaat see on talv. mul on rõõm täna olla siin teie ees Euroopa Parlamendi ees. Euroopa Parlament on teinud ära suurepärase töö rasketes tingimustes tulevikule suunatud arutelud Euroopa Liidust on olulised kahel põhjusel. selleks, et saavutada Rooma deklaratsiooni eesmärgid, peame arutama seda, kuidas saavutada piisav ühtsus selleks, et otsuseid langetada ning otsuseid ellu rakendada. teiseks, peame omavahel arutlema, arutlema selleks, et rääkida sellest, mis on meie erinevad prioriteedid eelarve ning tegevuste osas. Euroopa Liidu riigid said minu jaoks pereks, kui ma olin ettevõtja ning külastasin sõsarettevõtjaid, mäletan, kui kolmekümneaastasena asusin reisile, et kohtuda ühe suure Prantsuse ettevõtte tegevjuhiga ning lugesin siis reisijuhti, mille naine oli raamatukogust võtnud ning mulle kaasa andnud, lugesin sellest reisijuhist, et prantslaselt ära kunagi küsi midagi pere kohta kui sa oled äh, ärikohtumisel. jõudsin kohale, meil oli äh, ärilõuna ning ärilõunale oli tulnud äh, ettevõtte tegevjuht koos oma naise ja tütrega ning tema esimene küsimus mulle oli, räägi mulle oma perest. sel hetkel sain aru, et meie, eurooplased, saame omavahel läbi ning meil on rohkem ühist, kui me võib-olla oskamegi arvata tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel juba ütles Soome Keskerakonna ideoloogiline isa Santeri Alkia, et rahu huvides Euroopas peaks Euroopa manner kaaluma oma poliitilises tegevuses liikumist Euroopa Ühendriikide suunas. ta mainis isegi ühisvaluutat. ta oli pioneer, eestvedaja, seda nii mitmeski mõttes ja ka Euroopa tuleviku vallas rahvusvaheline koostöö, rahu, majanduskasv on olnud Soome jaoks juhtmõtted. kallid sõbrad, viimastel aastatel oleme nii mõndagi õppinud seoses populismi tõusuga Euroopas. me oleme näinud, kuhu populism viib, mis juhtub siis, kui keerulistele probleemidele püüakse, püütakse lahendusi leida asju liigselt lihtsustades. lõpuks ei taha keegi vastutust enda õlule võtta. Ühendkuningriigi juhtum on suurepärane näide sellest, mitte ainult Brexit, vaid populism ründab Euroopat õigusriigi põhimõtte õõnestamine, pressivabaduse puudujäägid, naiste õigustega seotud probleemid, need on kõik probleemid, mis tegelikult ei peaks olema kahekümne esimese sajandi Euroopas probleemideks. kuidas saab aga Euroopa siis oma ühiseid väärtusi edendada ja välispoliitiliselt tegutseda, kui me ei suuda isegi selles vallas edu saavutada Euroopa Liidu sees. ühised väärtused nagu demokraatia, õigusriigi põhimõte on olnud Euroopa vabaduse, julgeoleku ning jõukuse alustaladeks Need väärtused peaksid ühendama Euroopa Liidu liikmesriike. Euroopa sisemised lõhed tuleb ületada ning samal ajal pidagem meeles, et me ei tohi minna kompromissile, kui asi puudutab õigusriigi põhimõtet. Soome tervitab kogu südamest komisjoni ettepanekut seostada mitmeaastane finantsraamistik õigusriigi põhimõttega ning ma olen val-, olen veendunud, et selline tasakaal selles mehhanismis on täiesti võimalik. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kui me räägime Euroopa arengust ning äh, rahaliidu arengust, siis Soome jaoks on kõige olulisem aluspõhimõte see, et me austame seda, milles oleme ühiselt kokku leppinud ning rakendame seda tõhusalt. toetame sellist Euroopa Liitu, mis on usaldusväärne tänu sellele, et äh, tegutseb konkreetselt. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli minu koduriigis äh, riigieelarve puudujääk äh, kolmkümmend, kolm koma viis protsenti SKT-st. valitsus pidi tegutsema, pidime kaks protsenti kokku hoidma SKT-st, viisime läbi reforme, paraldasime riigi eelarvet, viisime ellu sotsiaal- ning heaolureformi, pensionireformi, sisedevalveerimine neli protsenti, saavutati tööhõive ning majanduskasvu edendusmeetmete kaudu. leppisime ametiühingutega kokku palkade külmutamises, lisasime kakskümmend neli tundi aasta tööajale ning vähendasime sotsiaalmaksu töö, suurendasime töö, töövõtja osakaalu sotsiaalmaksus, tööandja osakaalu sotsiaalmaksus ja nüüd siis kolm aastat on möödunud ning äh, liigi, riigieelarve puudujääk on kontrolli all, riigieelarve on tasakaalustatud äh, ning äh, tööhõive on viimase kolmekümne aasta suurim. ja seda arvesse võttes mõte sellest, et me peaksime alaliselt äh, tegema ülekandeid solidaarsuse vallas teistele, äh, see mõte on meile vastuvõetamatu. majanduse raputuste vastu kaitseb meid kõige paremini tasakaalustatud eelarve ja väike riigivõlg. Nende aastate jooksul olen äh, korduvalt mõelnud Jean-Claude Junckeri tsitaadile, nimelt äh, me kõik teame, mida teha, aga me ei tea, kuidas pärast selle tegemist jällegi valituks saada. mina siis vaatan, kas see on võimalik, meil on valimised tulemas aprillikuus, eks näis, mis juhtub. tahan teile öelda, et hoolimata sellest, et see on riskantne, äh, peavad liikmesriigid olema valmis otsuseid langetama ning ka ellu viima. tõhus rakendustegevus on parim viis vastata praegustele väljakutsetele ning tulevastele väljakutsetele rakendusele tuleb rõhku panna ühtse turu valdkonnas, teadusuuringute arenguvaldkonnas, meil on vaja välis- ning sisejulgeolekupoliitikas keskenduda rakendusele, ka rändepoliitikus tuleb fookusesse võtta rakendus, kliimapoliitikas tuleb samuti sellele samale rõhku panna. parem rakendamine on parim relv populismi vastu ning parim võimalus suurendada rahva usaldust Euroopa Liitu. lugupeetud daamid ja härrad, Soome saab Euroopa Liidu eesistujaks selle aasta teisel poolaastal. nüüd juhiksin tähelepanu mõningatele valdkondadele, mis on meie päevakorras meie eesistumise kuude jooksul. Need on teemad, mille puhul Euroopa Liit peab tegema tihedamat koostööd ning nii rääkima kui tegutsema tõhusamalt mitmeaastane finantsraamistik on Euroopa Liidu tulevase poliitilise tegevuse seisukohast äärmiselt oluline. mitmeaastane finantsraamistik peaks üldiselt jääma samadesse raamidesse kui praegune mitmeaastane finantsraamistik Soome arvates. rõhku tuleb panna nendele valdkondadesse, valdkondadele, kus Euroopa Liidul on suurimad võimalused midagi saavutada, nagu näiteks ränne, julgeolek, ühtne turg, innovatsioon, digitaliseerimine ning kliima me peame eraldama ka rahastamisvahendeid maaelu arengule. ühine põllumajanduspoliitika aitab meil pakkuda meie kodanikele taskukohast ning turvalist toitu. selle abil saame tagada seda, et põllumehed saavad äh, tagada, et põllumajanduses oleksid äh, piisav elatustase ning äh, töökohad ühtekuuluvuspoliitika tagab tasakaalustatud arengu liikmesriikides ning ma olen veendunud, et me leiame tasakaalu traditsiooniliste poliitikavaldkondade ning uute väljakutsete vahel. ning olen veendunud, et seda on võimalik saavutada Soome eesistumise ajal. teiseks, meil on vaja kõike hõlmavat rändepoliitikat kõigepealt peame tõhusamalt tegelema rände algpõhjustega lisaks arengukoostööle, lisaks humanitaarabile tuleb panna rõhku kaubandusele, investeeringutele selleks, et luua töökohti ning tagada säästlik areng. samuti tuleb vaeva näha selleks, et tagasipöördumispoliitika oleks tõhusam. rände siseaspekt on meie enda kätes, me peaksime rännet haldama paremini, tegema seda ümberasustamise kaudu pagulaste laagritest. sel moel oleks surve Euroopa Liidu välispiiridele väiksem ning äh, me aitaksime vähendada inimkullerlust. samuti tuleb tugevdada meie välispiiridel kontrolli. samuti peame töötama kõige keerulisematu kõige keerulisemate poliitiliste mehhanismide kallal, nagu näiteks solidaarsusmehhanism. selles küsimuses tuleb kokkuleppele jõuda enne kriisi, mitte keset kriisi, nii nagu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kolmandaks, julgeoleku ning kaitsealane koostöö. see on samuti oluline ning äh, seda tuleb tugevdada. Soome on soovinud ammu juba kaitse- ning julgeolekukoostöös aktiivset koostööd, äh, oleme teinud seda koos Prantsusmaaga ning tervitame selles vallas tehtud edusamme Euroopa Kaitsefondi ning alalise struktureeritud koostöö loomine on olnud sammud õiges suunas nüüd peaksime jällegi keskenduma rakendamisele ning äh, tulemuste saavutamisele. Euroopa Liit on suurendanud ka oma võimekust hübriidohtude küsimuses Euroopa hübriidohtude vastase võitluse keskus Helsingis aitab NATO ning Euroopa Liidu riikide valmisolekut selliste ohtude vastases võitluses parandada ning ma tahaksin tänada üheksateistkümnelt osalusriiki, kellest kuusteist on Euroopa Liidu liikmesriigid ning kes kõik on teinud pühendunud koostööd ning tervitan ka ülejäänud liikmesriike ning kutsun neid keskusega liituma. neljandaks, me peame parandama ühtset turgu meie ühtne turg on maailma parim. lisaks uuendustegevusele ning kaubandusele on ühtne turg meie trumpkaart, kui me tahame töökohti luua. meil on suur potentsiaal teenuste valdkonnas, digitaaltoodete valdkonnas ning areng on meie enda kätes ma kutsun üles ühiselt võtma vasta, vastu need kolmkümmend viis ettepanekut, mille puhul läbirääkimised veel käivad. heites pilgu tulevikku, loodan, et järgmine komisjon läheneb terviklikumalt ühtsele turule, digitaliseerimisele, tööstuspoliitikale ning äh, välisele konkurentsile. Need valdkonnad peavad paremini olema seotud omavahel, meil on vaja äh, tulevikule suunatud kasvustrateegiat, andmete mobiilsuse, tehisintellekti valdkonnas muuhulgas. samuti on oluline suurendada konkurentsi. konkurentsi saab suurendada Euroopa Liidu sotsiaalsamba kaudu samuti. oluline on edendada võrdõiguslikkust tööelus ning tõsta kõikide kodanike haridustaset meie viies prioriteet, kaubanduspoliitika, on samuti oluline Euroopa Liidu konkurentsivõime ning töökohtade loomise seisukohast. mis puutub vabakaubanduslepingutesse, siis äh, mul on hea meel saavutuste osas koostöös Jaapani, Vietnami, Singapuri, Mehhiko ja Kanadaga. ning äh, tervitan läbirääkimisi ning äh, loodan, et need kulgevad kiiresti tahaksin aga juhtida tähelepanu sellele, et on ohtlik, kui suured tegijad hakkavad müüre püstitama ning me peame omalt poolt sellised müürid kohe lammutama. eriti väikeste riikide seisukohast on selliste müüride tehtud kahju tõesti hävitav ning me peame ühiselt austama ühiseid kaubanduse eeskirju. ning lõpetuseks, Euroopa Liit peab olema liidripositsioonil, kui asi puudutab kliimamuutuse vastast võitlust rahvusvahelise kliimamuutuse paneeli aruanne tuletas meile jällegi meelde, et kliimamuutuse mõju elule maal on, on suur ja oht on suur ja ehkki oht on suur, siis ma näen sellega seoses ka mitmeid võimalusi. insenerina lähenen ma asjadele ikka selle nurga alt, et püüdan leida lahendusi, kasutada tehnoloogiat ning olen ise veendunud, et kui maailmas võetakse kasutusele süsinikuvaene tehnoloogia ja meie oleme eestvedajad selles valdkonnas, siis sel moel õnnestub meil suurendada ka töökohtade loomist Euroopas meil on vaja uusi meetmeid kolmes valdkonnas, süsinikdioksiidi heitmed, süsinikdioksiidi sidujad ning uued tehnoloogiad. eelmisel nädalal toimus Soomes Põhjamaade kliimakohtumine. see kohtumine leidis aset Helsingis ning Põhjamaad lubasid oma ambitsioone suurendada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. Põhjamaad tahavad võtta meetmeid selleks, et kliima soojenemine piirduks ühe koma viie kraadiga Soome parlamendis toimus ümarlaua arutelu ning Soome kaheksa poliitilist erakonda seadsid endale eesmärgiks, et Euroopa Liit peab saavutama süsinikuneutraalsuse enne kahe tuhande viiekümnendat aastat. see tähendab seda, et me peame heitmete vähendamise eesmärke suurendama kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ning kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks peame saavutama süsinikuheitmete osakaalu viiskümmend viis protsenti tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta tasemest Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteem on kõige kulutõhusam moodus kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada ning Soome tahab seda süsteemi uuendada selleks, et heitmelubade hind stimuleeriks heitmeid vähendama kiiremini ning tõhusamalt. oleme teinud ettepaneku, et äh, kütmine ning ja, hoonete kütmine ning jahutamine oleks ka süsteem, mis oleks hõlmatud heitmetega kauplemise süsteemiga lisaks sellele tuleb meil kiirendada üleminekut ring- ning biomajandusele ning äh, ilma viivitusteta tuleks vastu võtta biomajanduse tegevuskava väikese kõrvalpõikena võin öelda, et äh, minu valitsus otsustas, et eesistuja, eesistuja kingitusi ei tee sel korral ning kasutame need vahendid selleks, et äh, korvata äh, neid heitmeid, mis kaasnevad eesistumise ajal tehtud lennureisidega. teiseks, meil tuleb investeerida süsinikdioksiidi sidujatesse. meil on neli miljardit hektarit põlde metsi ja viis miljardit hektarit põlde. ja meil on vaja rohkem süsinikdioksiidi sidujaid leida, see on võimalik siis, kui me muudame oma põllumajandustavasid. meil Soomes on sada nõndanimetatud süsiniku äh, põllumajandustootjad, kes katsetavad uusi tavasid, ka ookeanid ja karbonaat, tähtsad mineraalid võivad siduda süsinikdioksiidi. veel tuleb meil istutada rohkem metsi, Aafrikas läheb igal aastal kaduma kaks miljonit hektarit metsi. see on põhimõtteliselt äh, Sloveenia kogu maapindala. ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni aruanne maailma metsade olukorra kohta ütleb, et maailm peab oma kliimamuutuse vastases võitluses panema suuremat rõhku metsadele. ning üks konkreetne samm, mida me Euroopa Liidu välisrahastuse kaudu saame teha, on suurendada ülemaailmseid süsinikdioksiidi sidujaid Euroopa Soome on teinud ettepaneku luua Euroopa Liidu Aafrika metsafond ning investeeringud metsa aitaksid ähm, toetada meie kliimaalaseid meetmeid ning samas luua töökohti ähm, maapiirkondades Aafrikas. veel tuleb kindlasti arendada uusi tehnoloogiaid välja, me peame süsinikdioksiidi sidumist kasutada ära ning äh, kasutada seda süsinikdioksiidi teistes toodetes. Euroopa Liit peab kasutama ära teadusuuringute ning äh, teaduse, tehnoloogia ning uuenduse potentsiaali selles valdkonnas. me peame mõtlema uuenduslikult ning mõtlema välja stiimulid ning turumeetmed, mis aitavad tagada seda, et ähm, uusimates arengutes on sees ka süsinikdioksiidi sidujad me peame tegutsema kiiresti ning tõhusalt, peame vähendama heitmeid, suurendama süsinikdioksiidi sidujaid ning kohandama uusi tehnoloogiaid selleks, et süsinikdioksiidi õhust või, või heitmeallikatest kinni püüda. kallid kaaseurooplased, pärast Euroopa Parlamendi valimisi peab nõukogu kokku leppima ning ülemkogu kokku leppima kõikehõlmamas päevakorras, lisaks kliimamuutusele tuleb panna rõhku ka majanduskasvule, tuleb panna rõhku julgeolekule ning äh, õigusriigi põhimõttele, mis on endiselt tähtsal kohas, kohal meie tööpäevakorras. mina soovin ühtset Euroopa Liitu, mis on valmis astuma konkreetseid samme, rakendama ning kandma vastutust. see tähendab seda, et vastutust peame olema valmis kandma meie ise, need, kes on meie lähedal, see on oluline meie enda lähedastele, meie planeedile, meie majandusele. pidagem meeles seda, et oleme kõik siin selleks, et tagada parem tulevik meie noortele ning tulevastele põlvkondadele. meie enda jaoks, meie ühise tuleviku jaoks on oluline, et oleme otsusekindlad, tõhusad ning ühtsed. tegudele keskendumine on tähtsaim kui miski muud ning seetõttu olengi nii palju kordi tänases kõnes korranud sõna rakendamine Euroopa demokraatlikud jõud võidavad tagasi rahva usalduse, kui äh, suudame langetada otsuseid ning neid rakendada nii liikmesriikides kohapeal kui ka siin Brüsselis. aitäh! Thank you very much, Prime Minister. suur tänu, peaminister Sibila selle kõne eest Euroopa Parlamendi ees. nüüd aga annan sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, aitäh. lugupeetud parlamendi president, peaminister, daamid ja härrad saadikud. meil on hea meel eh, siin Jürkiga tervitada eh, Soome peaministrit Soome sai üheksakümne viiendal aastal Euroopa Liidu äh, liikmeks, mina sain sel samal päeval juhuslikult peaministriks Luksemburgis. ja nii et ähm, sellised kokkusattumused äh, tõepoolest tulevad ette, ka Euroopa Liidus. esimesest päevast äh, peale on Soome käitunud justkui asutajaliige Euroopa Liidus, justkui nad oleksid alati olnud Euroopa Liidu liikmeks ja ma arvan, et kõik äh, liikmesriigid õpiksid äh, sellest, kui nad ähm, püüaksid jäljendada Soomet. Äh, Soome sellest ajast peale, kui ta Euroopa Liidu liikmeks on saanud, on näidanud seda, kuivõrd hästi ta oskab kuulata. Soome ja Soome valitsused oskavad ära kuulata. ja Soome ka kuuleb seda, mida ta kuulab ja võtab seda oma poliitikate kujundamisel arvesse, see on niimoodi olnud kõikide peaministritega, Paavo Lipponeniga näiteks, Jürgiga ja äh, tegemist on justkui tõelise Soome päevaga täna, kellega ma siin äh, koostööd teen. ja see on midagi, millest saab äh, õppida, need kokkupuuted. Soome eesistumine on peagi saabumas, see on eriline eesistumine, sest eesistuja äh, algab pärast Euroopa valimisi, pärast seda, kui on äh, paika pandud äh, uus komisjoni president, nõukogu eesistuja, samuti ka keskpanga president, nii et tegemist äh, on äh, perioodiga, kus äh, on väga palju tarkust vaja Euroopa Liidu juhtimiseks, nii nagu tegelikult Soome on teinud juba oma ka kahe, oma kahe eelmise eesistumise jooksul. kui me räägime komisjoni ja Soome vahelistest suhetest, siis need suhted ei saaks olla paremad. me teeme koostööd täieliku usalduslikus õhkkonnas kui me panime paika äh, kaitse- ning julgeolekumehhanismi, samuti ka kliima ning energeetika vallas ja samamoodi on see ka, ähm, ka ühenduvuse suurendamiseks äh, Soomes. ma arvan, et me kõik peaksime kasutama Soome eesistumist selleks, et äh, ka äh, Arktika dimensiooni äh, tugevdada. see on soojenemas kaks korda kiiremini kui maailma üldine keskmine kliimatemperatuuri soojenemine. ja Ehm, Soome on äh, aktiivne ka Arktika Nõukogus, kui ma olin novembris äh, Soomes, siis äh, ehm, räägiti ka Arktika Nõukogu tippkohtumise korraldamisest, sest me peaksime tagama selle, et Arktika regioon liiguks Euroopa Liidu prioriteetide hulka Soome eesistuja peab äh, ka väga palju muud korda saatma. Äh, näiteks äh, põllumajanduse vallas peame me kindlasti väga jõuliselt edasi liikuma, pangaliit, ähm, on midagi, mis vajab edendamist Soome eesistumise perioodil on väga oluline üks kesksetest teemadest mitmeaastase finantsraamistiku äh, paikapanemine ja Soome eesistuja võib siin küll äh, läda, jääda lootma äh, igatisele komisjoni toetusele, nii et oleme täiesti teie teenistuses selleks, et see tõepoolest ülemkogul ka edukalt kinnitatakse veel selle aasta jooksul sest äh, muidu äh, on oht, et äh, praegu käimasolevad programmid lagunevad, katkevad. ma oleksin tänulik Soome eesistujale siis, kui mitmeaastase finantsraamistiku raames tegeleks ka stabiliseerimismehhanismi tugevdamisega, selleks et Euroopa majandust äh, tugevdada välisšokkidega äh, kokkupuutel. me äh, oleme hiljuti näinud seda, et sellele teemale lähenetakse väga-väga ettevaatlikult ei soovita seda teemat äh, käsitleda, kuid ma olen kindel, et me oleme paremini järgmiseks kriisiks valmis kui eelmisel korral, kui me juba praegu varakult hakkame valmistuma. tahaksin tänada Soomet äh, ka selle eest, et te kuulute nende hulka Euroopas, kes äh, on Jürgi ja minu investeeringute plaanile pööranud väga suurt tähelepanu kaheksa miljardit eh, eurot eh, investeeringute näol on läinud just eh, Soome ja oleks hea, kui kõik seda niivõrd aktiivselt kasutaksid. ma soovin sulle kõike head aprilliks, soovin kõike head Soome eesistumiseks, nii et palju edu, aitäh! kui on veel parlamendiliikmeid, kes äh, soovivad äh, sõna saada, soovivad vaba mikrofoni äh, vooru registreeruda, siis tehke seda praegu, sest varsti registreerumine lõpeb. aga järgmine kõneleja on Rahvapartei fraktsiooni juht Manfred Weber lugupeetud komisjoni president, peaminister Sibila. tere tulemast Euroopa Parlamenti sellel otsustaval hetkel. inimestel äh, on võimalik otsustada teie riigi saatuse osas, Euroopa Liidu saatuse osas äh, õige peatselt, nii et väga tihedad nädalad meie ees. Teie pealinn Helsingi on minu partei, Rahvapartei jaoks väga oluline koht. mind nimetati seal meie partei Euroopa Komisjoni presidendikandidaadiks, nii et ka minu jaoks isiklikult on sellel oluline tähtsus. ja inimestel on võimalik otsustada, millises suunas nüüd edasi liikuda rahvusdemokraatia põhimõte on meie tähelepanu keskses, keskmes ka järgnevatel kuudel. tahaksin puudutada mõningaid teemasid, millest te rääkisite oma kõnes. Euroopa Rahvapartei seisukohast äh, ma on nõustun teiega selle, selles, mis puudutab äh, rahalist distsipliini. Äh, see tundub küll keerulisena, kuid see on meie laste, järgnevate põlvkondade huvides ja Rahvapartei äh, Petri Orbo näol äh, rahvuslikul tasandil äh, toetab teid ja samuti ka siin Euroopa Liidu tasandil, sest selline jätkusuutlikkus on tee tulevikku. kui rääkisite mitmeaastast finantsraamistikust, siis lubage mul olla veidi kriitilisem. Te alustasite sellega, et ütlesite kõigepealt äh, et me peaksime paika panema selle summa. kuid minu meelest see on äh, vale küsimus. õige küsimus on see, millised on meie ülesanded, milline, millised äh, on äh, ülesanded ja vajadused ja muidugi meil on vaja tugevat piirikontrolli, me peame küberjulgeoleku osas midagi ette võtma, innovaatikat arendama ja nii edasi, ja kui need on prioriteedid, siis liikmesriigid peaksid olema valmis ka eelarvesse panustama ja peaksid eraldama selle raha selleks, et ähm, lahtised küsimused leiaksid vastuse, nii et kõigepealt peaksime rääkima vajadustest. ja kolmandaks tahaksin äh, oma lühikeses sõnavõtus äh, rääkida veel ühest olulisest teemast, äh, kolmkümmend viis tuhat koolilaste, õpilast rääkisid meile sellest olulisest teemast, mida äh, paavst äh, on nimetanud meie aja äh, haiguseks, see on see kliima soojenemine. see kliimaalane väljakutse on üks suurtest väljakutsetest ja meie Rahvaparteis leiame, et lahenduseks ei ole mitte hakata keelustama mitte öelda kodanikele, et nad ei tohi enam Mallorcale puhkama sõita, sellepärast et nende süsiniku jalajälg on liiga suur. mitte seda me ei soovi. meie vastus on see, et tulevikus inimesed lendavad Mallorcale eh, keskkonnasõbraliku lennukiga. nii et Innovaatika peaks meile pakkuma vastuseid ja me ei saa öelda ka arenguriikidele või tõusvatele majandustele maailmas, et nad peavad eh, eh, lõpetama kasvamise, et nad ei tohi enam edasi arendada areneda. Euroopa Liit peaks pakkuma arenevatele riikidele tehnoloogiaid, kuidas nad saaksid kasvada ilma negatiivse mõjuta kliimale ja veel sooviksin süsinikdioksiidi vallas toonitada seda, et me peame kõiki neid plaane ellu viima koos inimestega. inimesed peavad nende muutustega kaas, kaasas käima on väga palju inimesi, kellele see teema muret valmistab, me näeme ka kollavestide de demonstratsioone Prantsusmaal ja paljud äh, siin äh, saalis suudavad kõrgemaid kütusehindu äh, tasuda, äh, kuid väljaspool siinset koda on väga palju inimesi, kes, kellele see ei ole vastuvõetav ja me ei tohi muuta neid selles protsessis kaotajateks. ja lõpetuseks sel teemal tahaksin öelda, et me oleme koos seistes äh, tugevad, meie muutsime võimalikuks Pariisi kliimakokkuleppe, nii et me oleme vägagi ambitsioonikad ning äh, liidripositsioonil äh, CO kahe vastase võitluse äh, osas maailma tasandil, aitäh! ja järgmine kõneleja on härra Kofod, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Eh, aitäh selle kõne eest, peaminister Sibela. Eh, teie riik on eh, liidripositsioonil mitmetes valdkondades, näiteks kliimamuutuste soojenemise vastases võitluses üks vähem korrumpeerunud riike kogu maailmas, ka eelmi-, eelmise aasta Äh, õnneindeksi kohaselt äh, on nüüd äh, soomlased asunud juhi positsioonile, mina taanlasena olen küll veidi pettunud, et te meist mööda läksite, aga siiski, palju õnne! selgelt näitab Soome seda, et väikeriigid saavad mängida aktiivset rolli maailma poliitikas. ja minu jaoks jäi siiski veidi puudu teie kõnes ambitsioonist. miks te ei maininud äh, seda, et äh, me peaksime kliimavast-, äh, muutuste vastases võitluses muutma oma kõik liidriteks, kogu rahvas. Ähm, te ei rääkinud ka nendest liberaalsetest sammudest, mis tegelikult on viinud nende lõhedeni sotsiaalsete lõhedeni. meie äh, maakera, meie ressursid äh, on praegu ohus, äh, kliima soojenemine, seda te püüdsite ka mainida, mm, saastatus nii pinnavee kui ka saagi mm, osas on olulised probleemid, kuid tundub, et meie oleme, tundub, et ainsad, kes ähm, maksavad äh, ka selle äh, saastatuse eest, äh, suured me, rahvusvahelised ettevõtted tegelikult põhjustavad suure osa sellest saastest, kuid ei maksa selle eest midagi ja see ei ole õiglane, meil peaks olema tõeline jätkusuutlikkuse pakt Neil peaksid olema palju jätkusuutlikumad äh, viisid äh, käsikäes edasiliikumiseks, äh, et see üleminek oleks õiglasem, me peaksime lähtuma siin ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja ma kutsuksin Soomet kaasa sellesse võitlusse meie, eurooplased, peame kujundama globaliseerumist enda tingimustele, me peame olema reeglite kujundajad, mitte nendele allujad kui me räägime suurenevast võrdsusest, eliitide suure, üha suuremast ahnusest, siis ainsaks viisiks selle vastu seismiseks on õiglase maksustamine, õiglased, õiglane töötasu, sotsiaalsamba teema, see on ju nii oluline teema, mille nimel paljud Euroopa Liidus võitlesid. Euroopa heaoluühiskonnad, nii nagu Põhjamaa Äh, heaoluühiskonnad, seal kodanikud ähm, peaksid äh, oma valitsusi äh, usaldama. professor Murphy näitas eelmisel nädalal, et ähm, palgalõhe Euroopa Liidus on kakskümmend, kaheksasada kakskümmend viis miljardit eurot. me sooviksime, et oleks ähm, palju äh, tõhusamad äh, meetmed maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks, maksuparadiiside vastu võitlemiseks äh, siinsamas Euroopa Liiduski. inimesed Euroopa Liidus ei mõista, et nemad peavad maksma kõrgemaid makse, samas kui internetihiiglased Google ning Facebook maksavad väga madalaid makse, see ei ole õiglane, me peame oma heaolu ühiskonda kaitsma, me peame võitlema äh, vaba, kuid ka õiglase konkurentsi eest selleks, et ähm, suured äh, tehnoloogiahiiud ei saaks äh, maksudest enam kõrvale hoida. Teie hiljutine ettevõtmine Soomes tervishoiuasutuste ja haiglate privatiseerimine, seda oleks võinud täiesti vältida, me oleks hoopiski saanud tervishoiusüsteemi Soomes tugevdada, vastupidi nii et me peaksime kujundama Euroopat kõigile inimestele, kedagi ei peaks äh, kõrvale jätma. me näeme neid jõudusid, mis on äh, meie äh, ühiskondi lõhestamas, kuid meil on vaja julgeid samme selleks, et liikuda siiski ähm, sidusama ning jätkusuutlikuma ühiskonna poole ja loodame, et kõik progressiivsed ja liberaalsed jõud ühinevad meiega. E aitäh nüüd ECR-i nimel äh, proua Rohonen Lerner, palun. suur tänu, lugupeetud president ning tere tulemast Euroopa Parlamenti, peaminister Sibile meie ühiseks eesmärgiks Euroopa Liidus on kindlasti eurooplaste heaolu suurendamine. ja sellepärast tahaksingi nüüd tuua välja konkreetseid samme, mida saame selleks võtta. nimelt sisseränne, kodanike turvalisuse parandamine, maksustamise vältimise takistamine ning äh, rikkumistest teatajate kaitse parandamine. peaminister Sibila, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sügisel pakkusite lahkelt avalikult äh, oma üheksa magamistoaga eramaja varjupaiga taotlejatele uudis sellest lahkest pakkumisest levis ka Araabia maade meedias ning äh, selle tulemusena tuli meile rohkem inimesi nii mõnedki Iraagi noored mehed on öelnud, et peaministri pakkumine oli just see, mis otsustas, äh, et nad tulevad nimelt Soomesse. lisaks peaministri kutsele said äh, Euroopasse minejad Araabias lugeda sellest, äh, kuidas meil on tasuta haridus, tasuta tervishoiuteenused, puhas ja ilus loodus ning kaunid noored naised, kellele alla Araabia meedia ain-, arvates on valged juuksed, sinised silmad ja hambad nagu pärlid. kogu südamest tulnud peaministri kutse oli külgetembe jõud, mille kahjuliku mõju eest maksame nüüd kallist hinda ja kannatavad needsamad naised, kellest juttu oli, ning lapsed, kes satuvad seksuaalkuritegude ohvriks. rahva turvalisuse tunne on vähenenud. peaminister Sibila kas olete valmis tunnistama, et teie äh, lahke pakkumise tulemusena on Soomesse tulnud palju inimesi, kellel ei ole mingisuguseid äh, aluseid äh, varjupaiga saamiseks ning kes ei oleks mitte kunagi pidanud meie riiki tulema. päritolumaade probleeme ei saa me lahendada nii, et nende rahvas tuleb Euroopasse, me peame probleeme lahendama seal, kus probleemid on tekkinud. Euroopa heaoluriigid ei saa olla kogu maailma sotsiaalosakonnaks Soomes on palju räägitud vanurite hoolekandest. tähelepanu keskmes on olnud äh, näiteks üks äh, vanurite eluaseme ning hoole, hooldusteenuseid pakkuv ettevõte. Nad on hoidnud kokku personalikulusid äh, ning samal ajal toonud ohvriks patsientide turvalisuse. on ka selliseid ettevõtteid, kes on maksustamisest kõrvale hiilinud ning suunanud oma kapitali maksuparadiisi Mm, sellised juhtumid meenutavad meile seda, et meil on vaja tõhusamaid meetmeid maksustamise vältimise vastu. on hea, et äh, varem varjatud puudused tulevad nüüd päevavalgele. meil on vaja sellist kultuuri, kus kõikidest rikkumistest, nagu näiteks äh, need probleemid, mis tulid esile seoses äh, vanurite hoolekandega, ähm, maksustamise vältimisega, keskkonnakuritegudega, et kõikidest sellistest äh, rikkumistest teatatakse kohe. rikkumistest teatajaid ei tohiks karistada, vaid neid peaks kohe, neid tuleks kohelda kui äh, üldsuse huvide eest seisjaid. Neil tuleb neile tuleb tagada lihtsad ning usaldusväärsed kanalid rikkumistest äh, teatamiseks ning ma loodan, et rikkujate, rikkumistest teatajate kaitse Äh, saab tagatud õigusloomega ka Soomes. nüüd on sõna liberaalide fraktsiooni juhil härra Verhofstadtil. härra minister, mis puudutab seda, mida ütles härra Juncker, siis mina alustasin ka ministrina ju tegelikult oma tööd Soomes, ma käisin Tamperes üheksakümne üheksandal aastal ma mäletan, et menüüs oli meil põhjapõder ja teiseks ma mäletan, et me otsustasime seal, et meil peab olema ühine Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika ja tunnistan, et me oleme endiselt äh, raskustes selle poliitika loomisega. ma rõõmustan selle üle, et te rääkisite oma sõnavõtus Andrialkiost ja tema on öelnud, et Euroopa Liit peaks looma või Euroopas tuleb luua Euroopa ähm, ühendriigid, see oli vist siis kahekümnendatel aastatel, kui tuldi välja sellise uskumatu projektiga ja mõisteti, et seda, seda on vaja ja ma hakkaksin kinni kolmest punktist, mida te mainisite oma sõnavõtus, kõigepealt Eurotsoon ja selle valitsemine. jah, ma olen teiega täiesti nõus, et meil ei ole vaja Eurotsooni reformida ja teha riigi, riikide asemel ära nende kodutöö äh, Euroopa Liidu instrumentidega, ei sellest me ju ei räägi. me räägime ikkagi sellest, et meie ühisvaluuta maailma areenil peab olema teatava fiskaalvõimekusega. meil peavad olema vahendid, mida kasutada maailma tasemel, mis võimaldaks tagada harmoonilisema majanduskasvu Euroopa Liidu sees. ja siis me oleksime vastupidavamad asümmeetriliste šokkide kontekstis, sel, nende, selle vastupidavuse osas ei piisa Äh, liikmesriikide kodutööst. nii et jah, ma olen teiega nõus, aga justkui need asjad räägivad üksteisele veidi vastu. nüüd teine punkt, see on ühisturg, te ütlesite, et meil on parim ühisturg maailmas, ma siis võib-olla parandaksin teid selles osas, et meil võiks olla parim turg maailmas. aga äh, meil on siis tulevikuturg, digitaalturg, energiaturg, kapitaliturg ja siin on meil üks õige lahendus, ehk siis luua üks järelevalveasutus Euroopa Liidu tasandil ja automaatselt me näeksime, kuidas digitaalne energia ning kapitaliturg sulanduvad kokku. ja ma usun, et kõige suurem raha raiskamine Euroopa Liidus on see, et meil ei ole tõelist Euroopa Kaitseliitu, meil on olemas tegelikult Euroopa Liidu kaitse-eelarve, mis on kolm korda suurem kui Venemaa oma, aga me ei ole võimelised ennast kaitsma, sellepärast et meil on kakskümmend kaheksa erinevat kaitsepoliitikat, nii et loodetavasti saab sellest teemast üks Soome eesistumisi, istumise prioriteete, tänan. La parola ora alla copresidente del gruppo de Verdi. palun Ska Keller, Roheliste kaasesinaine. suur aitäh, et olete siia tulnud ja samal ajal, kui meie siin räägime, on äh, kooliõpilasi tuhandete kaupa siin Brüsseli tänavatel, nad on meelt avaldanud ka Soomes ja nad räägivad sellest, äh, mis äh, läheb meile kõigile kor-, korda, ehk siis meie planeet ja mitte kasum nii et kuulakem neid noori inimesi, investeerigem tulevikku kliimakaitsesse, haridusse ja koostöösse eurooplaste vahel. mis puudutab kliimat, siis Euroopa Liidul on siin tohutu vastutus ning selles peab mängima oma rolli iga liikmesriik ja rõõmustan selle üle, et te mainisite, et te olete aktiivne selles valdkonnas, te soovite ambitsioonikamaid kliimaeesmärke, see on fantastiline, rääkisite ka CO2 sidujatest ja Soome tõepoolest on siin väga heas positsioonis, ehk siis teil on tohutud CO2 sidujad. kaunid Soome metsad on ju oluliseks looduspärandiks teie kodumaal ja tänu metsale tegelikult on Soomest saanudki see heaoluriik, mis ta tänapäeval on. nüüd kliimapoliitikast rääkida, siis kakskümmend seitse miljonit tonni CO kahte on, seovad Soome metsad, nii et see tähendab seda, et tuleb metsa kaitsta, hallata ja teha seda jätkusuutlikult. nüüd erinevalt sellest, mida teie olete öelnud, siis teie valitsus plaanib aga äh, laialdast metsaraiet, mis ei ole sugugi ähm, jätkusuutlik ja mis on liigne ja seega põhimõtteliselt raiutakse maha need ressursid, mis teil on kliimamuutuse vastu võit-, vastu võitlemiseks, nii et hoolimata sellest, et teie kõne oli väga positiivne, siis äh, kas teie valitsus sellest ka lähtub, kui me räägime siin teie looduspärandi kaitsest ja säilitamisest? meil on vaja öö, ähm, null süsinikuheitmega majandust aastaks kaks tuhat viiskümmend. nii et seega me peaksime kaitsma metsi seal, kus nad juba on, selle asemel, et hakata kasvatama metsa seal, kus seda ei ole. nii et ma väga rõõmustan, et te rääkisite ambitsioonikatest eesmärkidest, jah, me toetame teid selles, me näeme, et te olete sama rääkinud ka äh, Põhjamaade Nõukogus, aga sama peaks tegema ka koostöös teiste peaministritega Euroopa Liidus. see oleks tõhus tegevus. nüüd ma rääkisin noortest inimestest, nemad on ju need, kes juhivad meie tulevikku, meie riike, mitte väga kaugel tulevikus ja nüüd tuleb valmistada neid ette selleks ülesandeks. Soome haridussüsteem on kuulus, kõik käisid Soomes vaatamas, kuidas saaksime kopeerida seda haridussüsteemi ja nüüd väga kahju, et nüüd hakatakse haridusvaldkonna teadusuuringute rahastamist vähendama lausa miljardi euro võrra Soomes, nii et väga kahju sellest. kui me vaatame, mis toimub MFF-i ja Euroopa Liidu tasandil, siis peab Euroopa Liit suurendama ühtekuuluvust ning suurendama kõigi võimalusi ja mitte vaid osade inimesteni, et me peame investeerima tulevikku, meil on vaja selleks aga ka piisavalt ressursse ja me ei saa seda teha siin kahaneva eelarve kontekstis, nii et meil on vaja adekvaatset Euroopa Liidu rahastamist, sest vaid nii saame me oma eesmärke tõhusalt ellu rakendada. Te rääkisite, kui olulised on meie ühised väärtused, õigusriigi põhimõtted, ühinenud Euroopa ja rääkisite populismi ohust, ma olen sellega täiesti nõus, te olete teinud koostööd ka parempoolsete äh, populistidega. ja ma arvan, et äh, te teate, millised on meie väljakutsed siin Euroopa Liidus. natsionalistlikud liikumised üle terve Euroopa Liidu saavad järgmisest suurema toetuse osaliseks ja loomulikult kõned on väga toredad, meil on neid vaja, aga tegusid on meil veelgi rohkem vaja ja see näiteks Eh, mida me tegelikult usume ja mida meil tegelikult vaja on. vaid tegudega saame me näidata, et me oleme, võtame asja tõsiselt ja ehitame üles tulevikku. Soome eesistumine leiab aset käesoleval suvel, loodetavasti jääte te progressiivseks ja olete siis juhi rollis, viies Euroopa Liitu edasi, tänan. aitäh ning uue NGL-i nimel on sõna härra Silikiotisel Kirja Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω από... Suur tänu, härra minister. tervitan siin teid meie fraktsiooni nimel. me räägime Euroopa Liidu tulevikust. kas see siis tähendab, et me jätkame samasuguse poliitikaga, mis on hävitanud äh, sotsiaalse riigi, kas me räägime suuremast äh, relvastumisest? järjest rohkem mängib äh, eliit ksenofoobia ja rassismiga. tundub, et meil on vaja pausi rassismi osas, meil on vaja pausi kärbetes ja me ei tohiks enam ära rikkuda seda mm, sotsiaalset sotsiaalse riigi mudelit, vaid eelmisel nädalal kümneid tuhandeid noori ja töötajad tulid tänavatele selleks, et nõuda muutust kliimapoliitikas ja Prantsusmaal on inimesed tänavatel ja nad väljendavad oma vastumeelt äh, poliitikale. Soome on ju olnud äh, heaoluriigi eeskujuks, kuid ometigi on seal skandaale, mis tulenevad näiteks ähm, tervisesüsteemi erastamisest me näeme, et on halvenenud hooldekodudes olevate eakate inimeste elutingimused, nad ei saa enam neid ravimeid, mida neil vaja on. härra Juncker on tunnistanud ka siin Euroopa Parlamendis, et Euroopa Liit on kaotamas ära oma sotsiaalsed mõõdet ja me oleme nagu sotsiaalse tumpi-, dumpingu kants, aga ta ei rääkinud tegelikult, millistest, millistest konkreetsetest asjadest jutt käib. tegelikult me avame siin teed paremäärmuslastele ja rassismile, kui me ei tunnista seda, millised on nende probleemide põhjused, siis jätkame me sama rada pidi ka tulevikus nii et härra peaminister, meil on vaja sotsiaalset õiglust ja solidaarsust Euroopa Liidus. meil on vaja rikkuse ümberjagamist, meil ei ole vaja mitte panku ja hargmaiseid ettevõtteid, meil on vaja teistsugust majanduskasvu, mis võimaldab tagada korralikud töökohad, sotsiaalsete õiguste kaitse ja me peame jätma kõige olulisemad teenused ikkagi riigi kätesse. me peame rääkima konkreetselt ja mitte üldistases, nagu tehakse praegu sotsiaalses sambas. ei ole vaja investeerida kaitsevaldkonda ja samal ajal vähendades investeeringuid haridus- ja tervisesüsteemi. kuidas siis meie kodanikud saavad nõustuda sellega, et kolmkümmend kaheksa koma viis miljardit läheb kaitsekuludeks, samal ajal kui hooldekodusid Soomes ollakse sunnitud sulgema. meil tegelikult aga tööstussektor määrab ära, milline on meie kliimapoliitika vastavalt oma vajadusele, meil on vaja tegelikke rohelisi lahendusi. peame tegema lõpu hargmaiste ettevõtete tegevusele, me peame lõpetama kliimamuutuse, meil on vaja ambitsioonikamaidki eesmärke kui äh, Pariisi kliimamuutuse, äh, kui äh, Pariisi kliimakokkulepe omi, meil on vaja humanitaaralast solidaarsust pagulastega, meil on vaja liikmesriikide vahelist solidaarsust, meil on vaja püsimehhanismi, mis võimaldaks vastu võtta pagulasi kõikides liikmesriikides vastavalt konkreetse riigi võimalustele. nii et meil on vaja teistsugust Euroopat, Euroopat, kus vasakpoolsed võitlevad sotsiaalse õigluse ja rahva Euroopa ja solidaarsuse eest. suur aitäh ja EFTD nimel on sõna kolleeg Damato. suur tänu, Euroopa Liidu tulevik tähendab muutust. märke sellest on igal pool. kodanikud tahavad midagi muud inimesed ei suhestu enam ei Rahvaparteiga ega sotsiaaldemokraatidega. kodanikel on kõrini korruptsioonist, raiskamisest, teata, teatud inimeste privileegidest. tänu internetile on nad ühinenud ning vallutanud täiesti rahumeelselt meie riigi ja saatnud laiali sellesama klassi inimesi, kes neid absoluutselt kuulda ei võtnud. hetkel tagame me, et inimesed saavad elada väärikalt, et neil on selleks piisavalt vahendeid, me panustame majanduskasvu ja investeeringutesse Soome teab küll, mis asi on see kodanikupalk ja meie soovime rahastada sama asja, see ei tähenda seda, et kodanikke abistatakse, vaid see tähendab seda, et me vähendame vaesust, Itaalias on vaesuses elavaid inimesi rohkem kui viis miljonit. paljud neist ei ole isegi tööturul ettevõtted, kes palkavad inimesi tööle, võiksid saada näiteks maksusoodustusi, vaid niimoodi saab töökohti juurde looda, luua, meil on vaja äh, solidaarset Euroopa Liitu. me ei taha alluda lobitöötajatele, nagu mõned siin teevad, nüüd glüfosaadi keelamine põllumajanduses, kodanikud ei ole lollid. paar päeva Merkeli, enne Merkeli kokkuleppele allakirjutamist äh, Macron astub sellest välja. nii et kui me tahame tõesti Euroopat uuendada, siis tuleb seda teha sügavuti, kodanikud tahavad näha fakte, tegusid Euroopa Liit peab olema tõeline osaline rahvusvahelisel areenil ja rääkima seal ühehäälselt. me tahame ka kohta ÜRO Julgeolekunõukogusse ning Aix-la-Chapelle'i lepingu allkirjastamiseks, allkirjastamisega Merkel ja Macron lõid justkui sellise suurvõimu ja kõik otsused teevad nemad kaks nii et viissada miljonit inimest jäävad sellest äh, otsustusprotsessist täiesti välja. kaks nõrka ei anna kokku ju ühte tugevat nii et see, et Euroopat juhitakse kuskilt Pariisist ja Berliinist, ei ole see, mida eurooplased tahavad. Itaalia on Eurotsooni suuruselt kolmas majandus, aga meil ei ole mingisuguseid äh, hegemoonia loomise kalduvusi meie tahame poliitikat, mis töötab vastu sellisele tsentraliseerimisele. me oleme vastu sellisele poliitikale, me tahame, et kaasataks sellesse tegevusse kõik eh, ühiskonna osad. institutsioonid on inimestest kaugel. kuid kuidagi me peame ju toime tulema selle poliitilise eh, ja demokraatliku defitsiidiga mitte siis äh, sulgedes ennast siia nelja seina vahele, vaid äh, töötades aktiivselt siin Euroopa Parlamendis, ainsas institutsioonis, mis on valitud äh, otse rahva poolt. me räägime muudkui eelarvekärbetest tervisevaldkonnas, pensionites, mujal ja hoolimata nendest kärbetest, härra Juncker, kõnnime me ikka kogu aeg sama teed mööda edasi, nii et lõpetagem ära nende makromajandus, selle makromajandusliku tingimuslikkuse kasutamine nii et kui riik ei pea kinni Brüsseli diktaatidest, siis tähendab seda, et riigi kodanikke ja piirkondi karistatakse veelgi rohkem. ja kui nüüd peatatakse veel toetuste maksmine, siis äh, tähendab seda, et rünnatakse otse Euroopa Liidu, liidu kodanikke, me ei saa sellist asja lubada. suur aitäh, härra Borge-, Borghezio ENF-i nimel. suur tänu, härra minister. tere tulemast teile siia Euroopa Parlamenti, mis on natukene tühjaks jooksnud liikmetest Euroopa rahvad võtavad sõna. ja teie võtsite sõna populistide vastu. Te ütlesite, et te tahate võtta võtta vastu kakskümmend, kakskümmend viis tuhat Äh, sisserändajad. nii et see on vesi meie veskile. eurooplased ei ole rahul sellega, mis toimub Euroopa Liidus, ka need, kes ei ole äh, ksenofoobid või rassistid. selline täiesti korraldamatu sisseränne toob endaga kaasa tohutuid kulusid, integratsiooniprobleeme. jah, mõned käituvad targalt ja ütlevad ka siin Euroopa Parlamendis, et pigemini tuleks äh, meil ellu rakendada Marshalli plaan Aafrika tarvis. ja mitte see, et üritada inimesi siin vastu võtta ja neid siia integreerida, mis on peaaegu võimatu, lahendab meie probleemid, tegemist on äh, inimestega, kes on näiteks äh, islami usku, nii et täiesti võimatu on neid meie ühiskonda integreerida. Teie esindate ühte rikast riiki kas teie toetaksite sellise Marshalli plaani ideed? siin on sellest ideest räägitud äh, palju kordi, aga siin demagoogilises Euroopas nendele absoluutselt ei reageerita. ometigi on rändeprobleem tohutu, meil on ajalooline kohustus Aafrika rahvaste eest loomulikult ei hakka me finantseerima mingisugust äh, spekuleerimist äh, ega sõdu, küll aga on meil võimalik investeerida VKE-desse, kes suudaksid ise äh, sisserändeprobleemid lahendada ja teha seda juba seal, kus on probleemi algus. minu arvates räägitakse rändest alati demagoogiliselt ja kui mina oleksin soomlane, siis ma nõuaksin, et te räägiksite teiste sõnadega ja julgelt käiksite välja teistsuguse idee rändepoliitika jaoks Euroopa Liidus, isegi siis, kui teid süüdistatakse selle pärast rassismis või ksenofoobias. Don Bosco, kui ta veel elaks, küsiks täna või nõuaks täna sisserändajatelt, et nad hakkaks tööle ja et nad ei tuleks siia mitte sellepärast, et raisata meie ressursse ega ei tuleks siia, et vägistada naisi. me ei saa lubada seda, et me kordame mineviku vigu. tegemist on vigadega, mis on aset leidnud teie demagoogia pärast, härra Funtulispa Euroopa Liit seisab silmitsi paljude probleemidega, tõsi, aga kõige suuremaks probleemiks on selline paternalistlik äh, lähenemine, mille Euroopa Liidu institutsioonid on omaks võtnud, patroniseerivad kõiki, nad arvavad, et nemad, nendele kuulub tõe monopol ning mitmed nende otsused on tagasipöördumatu jõuga ning inimestel tekib tunne, et valimistel käimisest pole mitte mingisugust kasu suurepärane näide sellest on kokkulepe meie naaberriigiga, mille vastu olid Kreeka rahvas, aga Küp-, aga lihtsalt äh, Küprose, aga meie valitsus äh, võttis meetmeid, äh, mis olid Kreeka huvide vastas, ma tahaksin teile meelde tuletada, et teie volitused on, on siiski rahva poolt antud ja kehtivad ainult nii kaua, kui rahvas teid toetab ning Euroopa Liit ei tohi minna teises suunas, kui rahvas seda tahab. suur tänu ja nüüd annan sõna Soome peaministrile, et kõnelejatele vastata. lugupeetud president, suur tänu teile, suur tänu kõikidele kõnelejatele, vastan lühidalt küsimustele, mis ma siit äh, sõnavõttudest kirja panin. kõigepealt suur tänu, Jean-Claude, suur tänu, Jürki, suur tänu teile mõlemale lahkete sõnade eest ning äh, minagi omalt poolt soovin teid tänada komisjoniga on olnud rõõm koostööd teha. tõsi, meid ootab ees aeg täis väljakutseid, kui meie eesistumine algab toimub komisjoni moodustamine, Euroopa Parlamendil on toimunud valimised, ka meil endal on valimised, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised on tulemas, Brexit, EMU ja nii edasi. väga tähtsad teemad on meie töölaual. Jean-Claude sul oli ka Arktika küsimuses õigus, Arktika küsimus on väga tähtis osa äh, ka kliimamuutuse kontekstis. oleme valmis korraldama Arktika tippkohtumise, kui tingimused on selleks soodsad. Jürgi Kataineni investeerimisfond on üks parimaid näiteid sellest, kuidas on võimalik luua töökohti ning oleme seda tööriista Soomes ka kasutanud. härra Veeber, õnnitleme teid teie ametisse nimetamise puhul, Rahvapartei kohtumine Helsingis oli ka minu jaoks hea, sellepärast et kohtusin kümne kolleegiga, kellega tahtsin kohtuda kõigiga ühel ajal, see oli väga hea. olen nõus teiega majanduspõhimõtete küsimuses, mis puutub mitmeaastasesse finantsraamistikku, siis rääkisin olukorrast juba seitsmeteistkümne kolleegiga umbes ning olen veendunud, et jõuame kompromissile. ning teeme seda meie eesistumise ajal mis kliimamuutuse küsimusse puutub, siis äh, olen kindlasti samal meelel, et meie lahendused peavad olema säästlikud ning inimestele vastuvõetavad ning äh, tahaksin omalt poolt toonitada, et uus tehnoloogia suudab palju enam kui see, mida me oleksime osanud arvata süsinikdioksiidi sidumise vallas näiteks on üks väike ülikool Lapenrannas Soomes äh, ja nendel on oma prototüüp, äh, mille kaudu nad seovad süsinikdioksiidi õhust ning äh, kujundavad sellest lähtuvalt teisi tooteid ja päikeseenergia taskukohane hind on samuti asjaolu, mida tuleb arvesse võtta. mõelge, millised võimalused Aafrikaga ja koostööks Aafrika riikidega härra Kohvad. õppisite soome keelt oma fraktsioonis, nagu paistab, teil on Soome liikmed ja paistab, et äh, haridustöö käib teie fraktsioonis. Soome kui õnnelikum riik kogu maailmas, jah. samal ajal pean ütlema, et meie oleme ka äh, parim äh, rahvas, kes suudab oma tundeid varjata ja seda õnnetunnet varjata, kui vaatate, mis Soomes toimub. sotsiaalsammas, ka mina mainisin sotsiaalsammast oma sissejuhatavas sõnavõttes. sooline võrdõiguslikkus on meie jaoks prioriteet, Soomes oleme naistele andnud täielikult poliitilised õigused, tegime seda esimese riigina kogu maailmas. maksuparadiiside küsimus, olen teiega kahel käel päri maksustamise küsimuses kõik ettevõtjad, kõik riigid, kõik kodanikud peaksid äh, seda hindama ning lähtuma sellest, et maksame maksu seal, kus kasumit teenitakse. see on väga oluline põhimõte. proua Rohanen Lerner, võib-olla vastan teie küsimusele soome keeles teie lahkel äh, loal võib-olla ka siin oleks hea äh, rääkida täpsemalt, milles see minu kodu varjupaiga taotlejate kätte andmine seisnes. tegemist oli suure perega, kes oma kodus, oma koduriigis oli sattunud tagakiusamise ohvriks kahel põhjusel. esiteks olid nad aidanud lääne riikidest pärit humanitaartöötajaid ning teiseks nad olid kristlased ning elasid moslemiriigis nii ei tohiks olla, et need kaks põhjust teevad sinust tagakiusatava. selle pere elu oli ohus igal viimasel kui päeval me ei oska ise kujutadagi ettegi, millises olukorras nad olid enne seda, kui nad põgenema pääsesid. see pere tuli minu, pidi tulema minu koju ja ma ei kujutanud ette, et Soomes võib õhkkond muutuda selliseks, et ma pean selle ettepaneku tagasi võtma pere turvalisuse pärast. politseiametnikud ütlesid, et selle pere äh, elu on ohus ka Soomes, kui ma oma ettepaneku teoks teen võib-olla nii hulluk, õnneks nii hulluks, hulluks see asi ei läinud ning nüüd nad saavad tunda ennast õnnelikult turvalisena kuskil mujal. Key, okei okay,. Key. Ski on juba lahkunud, ma vaatan, tal on äh, nii palju raudu tules äh, ning vastan siis proua Kelleri sõnavõtule. kliimamuutus. olen kliimamuutuse teema kallal palju tööd teinud, teinud tööd selle kallal ka isiklikult ning olen ise lubanud, et minu perekond on järgmise aasta lõpuks süsinikuneutraalne minu kodus on päikesepaneelid, mul on äh, elektriauto, olen vähendanud oma tarbimist ning olen istutanud puid. nii et äh, minu e-, isiklikuks eesmärgiks on süsinikuneutraalsus. aga ühe indiviidi jaoks on see liiga lihtne ülesanne. sellest ei piisa, meil on vaja ühiselt tegutseda kolmes valdkonnas. me peame heitmeid vähendama. seda tööd tuleb kindlasti jätkata, me peame süsinikdioksiidi sidujaid suurendama. ning Soome viis asju teha, Soome säästlik viis asju teha selles valdkonnas on äh, metsahaldus ning äh, meil on tõendeid selle kohta, et metsade haldus sellisel moel on äh, parim ning toetan seda lähenemisviisi kahel käel. ja kolmas äh, meetod on uus tehnoloogia ning äh, ma olen veendunud, et meil on võimalik siduda süsinikdioksiidi otse õhust ning suunata uutesse toodetesse. peame ka istutama uusi puid mainisite siin, et äh, mul on, meil on kogemusi populistlike erakondadega koostöö tegemise küsimuses. mina tahaksin öelda, et ka populistlikud erakonnad peaksid valitsuses vastutust kandma ning äh, sel moel saame me kõik vastutust kanda ning äh, aidata kaasa rahva probleemide lahendamisele ka sel moel mainisite. ma ei tea, kuidas ta nime äh, hääldada, see oli kirjutis äh, tuntud äh, Soome vasakpoolne poliitik Ojala ütles, et parim sõber inimesele, kodanikule on tasakaalus riigieelarve see on see, millest saavad kõik kasu riigis igapäevaselt ja sellepärast on Soomes niivõrd tugev sotsiaalkaitse, sotsiaaltoetused lisaks sellele, et kõik meie kodanikud saavad võrdselt hea hariduse. kolleeg Tamatu. tööhõive määr on samuti võtmetähtsusega, et tasakaalustada majandust ning mina toetan kõike, mis sellele kaasa aitab. mulle tundub, et olen oma kõne ära kasutanud, suur tänu, lugupeetud president. Eh, suur tänu. sellega jõuame vaba mikrofoni vooru juurde ja esimesena saab sõna kolleeg Jaslovetska, palun suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud peaminister. sooviksin teid tänada teie sõnavõtu eest. Soome eesistujakava on väga ambitsioonikas, te rääkisite keskkonnakaitsest, majandusest, paljude lahenduste elluviimisest. Teie olete sellise riigi peaminister, kus on maailma parim haridussüsteem ma oleks lootnud, et äh, räägite natuke rohkem haridusest. tegemist on küll liikmesriikide pädevusalaga, kuid äh, ma siiski lootsin, et võib-olla te panete ette, et tuleks juurutada kõikjal soomepärane haridussüsteem, sest et see valmistab kõige paremini kodanikke ette nende tööeluks. Euroopa Liit peab väga oluliseks äh, sotsiaalset kapitali. me elame tehisintellekti ajastul, seetõttu tuleks kohanemine selle uue maailmaga olema Soome eesistuja prioriteetide hulgas ja nii saaksime õppida kõige parim, parematelt. aitäh. Äh, kolleeg Kumpula-Natri, palun. lugupeetud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamendi, mul on väga hea meel kuulda, et järgmise eesistuja prioriteedid on väga tugevad, me näeme, et teie soov on tegeleda üleilmsete raskustega, proovikividega, ainult nii saame me edasi jõuda ja me teame, et teisel pool kanalit äh, püütakse lahendada teisiti Brexiti kaudu. lugupeetud peaminister, rääkisite ka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 sellega ei nõustunud ka president Junckeriga, et ähm, Soome ei saa siin veel peatuda, vaid on oluline kanda hoolt ka kõigi piirialade äh, eest, nii põhja pool kui lõuna pool kui ida pool. Äh, suur tänu lugupeetud äh, peaminister Siibile, ma tahaksin rääkida ühisest äh, Euroopa kaitsepoliitikast. eile oli meil kurb mälestuspäev. Ähm, mis puudutas kahte saart ja jätkuvalt on Äh, siis äh, olukord selline, et Türgi merevägi ja ka õhuvägi tungib Kreeka territooriumile ning püüab äh, oma territooriumi laiendada. Erdogan tahab Lausanne'i kokkulepe hävitada. me loodame teie toetusele Kreekale. me suudaksime vastu panna Türgile. me tahaksime kuulda ka seda, et Euroopa Liidul oleks ühtne poliitika, kui Kreeka piire rikutakse Türgi poolt. meil on vaja Euroopa Liidu toetust, sest et Kreeka piirid on ju ka Euroopa piirid ning me sooviksime kuulda teilt, lugupeetud peaminister, selget sõnavõttu selle kohta, see oleks sõnum Erdoganile, et me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 et teie insenerina oma kõnes rääkisite pragmaatilisusest ja konkreetsusest ja te nõuate seda ka Euroopa Liidult Euroopa Liidu terviklikkus ja ka majanduslik jätkusuutlikkus on sattunud suure turmtule alla ning Äh, tõesti, vaadates, mis toimub Prantsusmaal, tundub, et liikmesriigid peavad üle vaatama selle, kuidas neil on võimalik teha koostööd selleks, et Euroopa muutuks ka üleilmselt konkurentsivõimelisemaks härra peaminister, mis te arvate, kuidas minna edasi näiteks äh, edasi keskkonnapoliitikaga ja ka koorma jagamisega, täpselt samamoodi nagu ka integreerimistööga, nii et kõik liikmesriigid kannaksid oma osa. mina arvan, et see tegelikult väga palju mõjutaks ka kodanike usaldust meie vastu ning väga huvitav oleks ka teada, mida inimesed sellest üldse arvavad, eriti nüüd, kui valimised on ukse ees. härra peaminister, ma loodan, et oma järgmises kõnes te saaksite ka teatud väärarusaami Soome metsanduse kohta kõrvaldada ja seda, kui jätkusuutlikult me neid majandame. Tutti coloro che hanno chiesto di intervenire. kõik, kes soovisid sõna saada, saavad sõna aga palun pidage kinni kõneajast, kõik saavad täpselt ühe minuti, sest muidu tuleb meil lõpus siiski ehm, teatud inimestele mitte sõna anda. järgmisena härra Pühner. aitäh, lugupeetud peaminister üle aasta blokeerib teie valitsus koos Prantsusmaa ja kaheksa teise liikmesriigiga edusamme võitluses äh, järelevalve äh, ja jälgimissüsteemide eksporti äh, teatud ohtlikesse riikidesse meil on vaja ka kaitsta inimõigusi. meie siin Euroopa Parlamendis eh, eh, üheksakümne kahe protsendiga ütlesime, et selliste järelevalvesüsteemide eh, eksportimine tuleb lõpetada. me tegime ka ettepaneku, kuidas inimõigusi kaitsta. Teie hakkate juhtima nõukogu, siiamaani on nõukogu täiesti vastutustundlik vastutustundetult käitunud. samal ajal kui kogu maailmas ajakirjanikke, inimõiguste eest võitlejaid Euroopa tehnoloogiaga tapetakse või pokri pistetakse. ma loodan, et te lõpuks hakkate vastutust kandma ja muudate oma suhtumist, aitäh! aitäh! järgmiseks kolleeg Küllonen, palun. arvoisa puhemies, hüva pääministri, kolleeg. lugupeetud äh, peaminister kallid kolleegid, paljud eurooplased ei tunne, et nad oleksid osa Euroopast ja just sellepärast on populistidel nii lihtne nende mõtteid kontrollida ja näidata, et nemad teaksid, nemad teavad, kuidas Euroopaga edasi minna, et me peaksime olema humaansemad. tegelikult meie peame oma suhtumist muutma selleks, et igaüks saaks osaleda vastavalt oma võimetele. kedagi ei tohi välja tõrjuda, kuidas Soome kavatseb äh, just õiglust Euroopa Liidus ja äh, ka kaasatust suurendada selleks, et inimesed tunneksid, et Euroopa on nende oma, et Euroopa on meie ühine vara, mitte ainult majandust ja raha puudutav liit. aitäh, järgmisena proua Jaakonsaari, palun. armsa puhemees, ensinnäkin. aitäh, president. tere tulemast, peaminister Sibila Euroopa Parlamenti siin on öeldud, et me peaksime äh, mõtlema Euroopa südametunnistuse peale, me räägime väga tihti inimõigustest, mis on väga tähtis küsimus kogu maailmas. ma olin natukene pettunud teie kõnes, eriti mis puudutas äh, majandust, see oleks nagu olnud niisugune eilne kõne, te rääkisite eelarvedistsipliinist, aga samal ajal Soome ise on pigem neoliberalistliku suhtumisega ja seda te ja ka see, mida te tõite immigratsiooni kohta välja, ütlesite, et peame lihtsalt vaatama, kuidas neid inimesi tagasi saata. ma arvan, et me tegelikult peaksime muutma seda tooni. eriti nüüd. nii me tõesti peaksime rääkima hoopis teistsugustest küsimusest kui ainult sellest, kuidas inimesi tagasi saata. ja aitäh ka komisjonile, et tõstatasite ka Arktika Nõukogu küsimuse, sest see on see valdkond, kus Euroopa Liidu Venemaa koostöö toimub väga hästi ja on ka väärtuslik, aitäh. aitäh. aitäh, president, ütleb härra Tsitsu on kaks küsimust, mida ma tahtsin tõstatada. kõigepealt suur tänu peaminister Sibilale. esimene küsimus, Euroopa Liidu välispoliitika. me räägime siin sellest, mida suu-, kuidas kannatab praegu suur Venetsua-, Venezuela rahvas. ma arvan, et on väga tähtis jääda ühtseks ja võidelda demokraatia ja rahu eest ning ähm, hoolitseda selle eest, et inimesed saaksid elada vabalt, peame ka naiste ja laste õiguste eest võitlema, just sellepärast on mul küsimus Soome peaministrile selle kohta, mida tema selles küsimuses arvab, kas ta leiab, et Juan Guaido äh, tuleks tunnustada kui legitiimset presidenti, et kas Soome kavatseb seda ja teiseks äh, äh, ebaaus konkurents, rahvusvaheline kaubandus äh, dumping äh, meil on olnud võimalusi väga palju saavutada ja sellepärast on meil vaja oma süsteeme paremini kaitsta. aitäh, järgmisena kolleeg Zoana, palun. Micro, please, micro. domnule prim-ministru, ma bucur că ne aflăm. aitäh peaminister, mul on väga hea meel, et me oleme täna siin kõik kokku tulnud. Teie Soome peaministrina ja mina Euroopa Parlamendi saadikuna riigist, mis praegusel hetkel ähm, on Euroopa Liidu eesotsas. ütlen seda sellepärast, et äh, et äh, meil oli siin suur meediaskandaal, kuna te ütlesite, et te olete kohe pärast Bulgaariat valmis eesistumise üle võtma. ma olen veendunud, et te lihtsalt äh, sattusite segadusse pärast seda, mida ütles president Johannes. Te peaksite teadma ju, et praegu on Rumeenia kord Euroopa Liitu juhtida ja ainus äh, poliitiline osapool, kelle te peaksite ära kuulama, on Rumeenia peaminister. Te olete nüüd vahepeal oma arvamust muutnud, sest Rumeenia pärast ühte kuud eesistumist on juba väga tähtsates küsimustes edusamme teinud. ja minu sõnum teile on täna selge, ma loodan, et te jätkate neid projekte, mida Rumeenia oma eesistumise ajal alustas. aitäh, järgmisele kolleeg Tomatšitš, palun. suur tänu, härra president, härra peaminister Sibila. ma olen nõus, et Euroopa Liit soovib edendada teatud väärtusi oma välispoliitikas, kuid peate ka kaitsma teatud väärtusi oma koduriigis seda ei tohi teha meelevaldselt. me ei tohi lasta Brüsselil endale väärtusi peale suruda, väärtused peavad olema ühised. kõnetama kõiki kodanikke, finantsmehhanismid, mi-, mis läbi teatud liikmesriike sunnitakse kasutama liberaalset mudelit, see on vastuvõetamatu, Euroopa Liidu väärtused peaksid meid lähendama ega olema sanktsioon. meie loosung on ühtsed mitmekesisuses, kuid tegelikkuses me ei ole ühtsed, nagu näeme, me oleme erinevad. me peame nõustuma erinevustega ja töötama lähemuspõhimõtte kallal. Grazie, president ja härra peaminister, tervetuloa tähän keskusteluun. aitäh, president, härra peaminister, tere tulemast tänasele arutelule, ütleb härra Tolva, Torvalds. Äh, tavaliselt äh, me äh, oleme ühel meelel ja üleüldiselt on palju lihtsam näha palki teise silmas kui pinda oma silmas on, vabandust, pinda teise silmas kui palki oma silmas. mul on teile küsimus. nüüd, kui me räägime siin suurtest probleemidest, mis seisavad Euroopa Liidu ees ähm,, siis äh, see ei ole kõik kooskõlas igapäevase matemaatikaga ja nagu teie insenerina nagu ka ütlesite, meil on vaja tasakaalus kompromisse ja kohe varsti Soome on see riik, mis peab hakkama neid tasakaalus kompromisse välja töötama ja ma loodan, et äh, äh, meie valitsus siis suudab seda ka äh, teha ja saavutada eesmärke selleks, et me oleksime uhked me üle Soome eesistumise ajal, aitäh. ja aitäh järgmisena proua Haudala, palun. aitäh, president ja tere tulemast, äh, peaminister. president Juncker ütles, et äh, võib-olla isegi Euroopa Liidu asutajariigid võiksid õppida Soomelt. tahtsin teie käest teada saada, milline on Soome seisukoht ja millised on teie arvates võimalused vastu võtta maksustamisalaseid otsuseid? nii et teatud riigid ei saaks vetostada neid äh, Äh, maksustamise otsuseid ja et me saaksime võidelda maksudest eemalehoidmise vastu. ma tean, et seda küsimust on juba arutatud nõukogus, aga Soome ei tahtnud selle küsimuse arutamist toetada, sest see oleks riikide suveräänsusesse sekkumine teine küsimus puudutab äh, alaliste esindajate Koreperi, Koreperi vastutus ning äh, meie Soomes oleme väga palju rääkinud ka ettevõtete vastutusest ja sellest, et me peame nad panema vastutama ka selle eest, kuidas nende tegevus mõjutab keskkonda, nii et see võiks olla ka tähtis punkt Soome eesistumise ajaks. aitäh! aitäh! härra president, härra peaminister, mul on väga hea meel näha teid Euroopa Parlamendis ja seda aastal, mil Soome võtab kolmandat korda üle eesistumise, ütleb proua Virkula. ja väga tähtis on rääkida nüüd Soome prioriteetidest. ma olin natukene üllatunud ja isegi pettunud selle üle, kui vähe teie rääkisite äh, äh, haridusest, kui me mõtleme, millised on olnud Soome edu alustalad, põhiliselt just hariduses, oskusteadmistes, investeeringutes, selle, see on meist teinud maailma ühe kõige innovaatilisema riigi ja see on ka see, mida Euroopa Liidul on vaja tuleviku jaoks. peame mõtlema selle peale, kuidas tagada jätkusuutlik areng, majanduse kasv, äh, kuidas digitaalne maailm muudab maailma, kuidas automatiseerimine, robotid muudavad tööturgu meie ees on tõesti suured ülemaailm, üleilmsed muudatused, samamoodi tõite te välja kliimamuutused, meil on siin vaja nende vastu võidelda ja selleks on vaja oskusteadmisi ja teadusanalüüse ja see peaks olema meie sõnum tuleviku jaoks. Euroopa Parlament soovib viiekümne protsendi võrra teadusfondide vahendeid suurendada. Soome on teaduseelarveid tõstnud ja just sellepärast on see ka üks meie äh, prioriteete ja ma tahan teada, kas see on ka Soome seisukoht mitmeaastaste finantsrääkim-, finantsläbirääkimiste ajal, aitäh ja järgmisena härra Blanco Lopes, palun. aitäh esimees, me räägime täna Euroopa Liidu tulevikust ning ma arvan, et siin tuleviku puhul on kaks küsimust, mis ilmselgelt mõjutavad meie elu, tehnoloogiline revolutsioon ja energiarevolutsioon. Euroopa Liidul on vaja hakkama saada suurte probleemidega, see, kuidas energiarevolutsioon muudab meie elu, seda, kuidas me reisime, tarbime ning samal ajal peame me ka vägagi suurte eesmärkidega võitlema kliimamuutuste vastu, mis on suureks probleemiks praegu inimkonna jaoks. sellepärast on tähtis, et me võtaksime vastu tähtsaid samme ja energia, uutele energiatele üleminekuks peab Euroopa Liit olema eesotsas, me peame vähendama süsinikku ning äh, täitma kliimaeesmärke, me ei saa siin loorberitele jääda puhkama, sest ülesanded on suured. Panie przewodniczący, demokracja ja praworządność to podstawy, na których... Suur tänu, president. Demokraatia on see alustalu, millel rajaneb Euroopa Liit ja seda õõnestakse pidevalt, kuid Euroopa Liidul on ka teisi alustalasid. siseturg, kaupade, teenuste, inimeste vaba liikumisega ja on selge, et on inimesi, kes soovivad neid äh, vabadusi õõnestada. kuigi Soome asub Euroopa Liidu äärealal ja selleks, et jõuda äh, Soomest teise Euroopa Liidu otsa, läheb äh, veokil viis päeva, on Soome siiski esirinnas Soome saadikud saatsid selle poolt, et delegeeritud õigusaktid äh, äh, liikuvuspaketist välja jätta, sellepärast küsiksin teilt, peaminister, äh, kas te arvate, kas te ei arva, et kui te pooldate seda nõukogu resolutsiooni, siis sellega te piirate inimeste liikumisvabadust, majandusvabadust? Te ei eemalda takistusi majanduses, kuigi ise olete öelnud, et me peaksime neid takistusi eemaldama paljude VKE-de jaoks, kes on sunnitud nüüd oma äri sulgema ning Euroopa kodanikud peavad maksma hinda selle kaupade ja teenuste vaba liikumise piiramise eest. suur tänu, kolleeg Grabini, palun! suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud peaminister, ma nõustun paljude asjadega, mida te olete siin öelnud, te rääkisite ühtekuuluvusest, te rääkisite siseturust, õigusriigi põhimõttest ja siinkohal, peaminister, tahaksin viidata mõnedele teemadele seoses teie riigiga. ütlesite, te ei tohi teha kompromisse õigusriigi põhimõtte osas, kuid ka teie riigis on seadusi, mida tegelikult ei rakendata. on äh, perekondi, kust äh, võetakse ära lapsed, äh, kaheteistaastased lapsed, kuigi seaduse järgi on neil õigus endal valida, millises peres nad tahavad elada, siis kohus ei võta neid kuulda kuidas te saate väita, et äh, teil kehtib õigusriigi põhimõte kui Rumeenia kodanikel, ei ole Soomes samasuguseid õigusi nagu Soome kodanikel? ma tahaksin selget vastust sellele. ning äh, mis puudutab mitmestest finantsraamistikku, siis äh, ma arvan, et seal ei peaks olema tingimuslikust erinevuste tõttu erinevate riikide vahel kolleeg Vihkapere, äh, lugupeetud president, lugupeetud peaminister, teie kõne oli väga selge, väga hästi põhjendatud, väga hea sõnavõtt. vaadates tulevikku, siis te rääkisite metsandusest, seitsekümmend protsenti Soome territooriumist on kaetud metsaga, nii et meil tõesti on väga head oskusteadmised selle teema kohta. me peame kasutama metsa jätkusuutlikult metsandusfond on väga hea mõte äh, nii majanduse kui keskkonna seisukohast. siin parlamendis peaksime vaatama ka Arktika poole, mõtlema Põhjamaadega seotud teemadele. Arktika piirkonnal on väga pal-, väga suur potentsiaal, seal on väga palju loodusressursse ning äh, ka teadmisi nende kasutamisest. kuid meil on tõepoolest vaja Euroopa Liidu panust äh, Arktika piirkonnas. kolleeg Potšak, palun. Lopez Aguilar. kolleeg Lopez Aguilar, palun. Prime Minister Sibila, thank you for being here. lugupeetud peaminister Sibila, suur tänu, et olete siia tulnud Soome on tõesti väga õnnelik riik, äh, olles olnud Euroopa Liidus ka kakskümmend viis aastat, rahvastik moodustab üks protsent kogu Euroopa Liidu rahvastikust. rääkisid ajaloost, ma meenutaksin teile äh, Äh, Res räägib Belgia pianistist, kes oli üks Euroopa Liidu asutajatest, kes ütles, et et tegemist on suurte ja väikeste riikide ühendusega, kes peavad kõik tuleviku väljakutsetele vastu astuma, sest mõned riigid veel ei tea seda, teised teavad. Te rääkisite väljakutsetest, kaitse, julgeoleku küsimustest, mis on väga oluline, mõeldes neutraalsuspakti, mis Soomel on, kui te rääkisite vähem rändest ja ma kutsuksin teid üles, et te tuleksite populismi ohust välja. mõned äh, püüavad Dublini kokkulepet blokeerida, aga Euroopa Liidu tasandil on meil vaja ühtset poliitikat ja solidaarsust rände puhul. mitte ükski riik ei saa silmi sulgeda nende ees, kes vajavad abi ja kes koputavad Euroopa Liidu uksele. suur tänu. kolleeg Jäädemägi, palun. arvoisa puhemies Päm lugupeetud president, lugupeetud peaminister Sibile. kindlasti juba märkasite, et te olete väga teretulnud Euroopa Parlamendis. kuna soomlastel on nii palju küsimusi, siis mul on juba tunne, nagu ma oleksin Soome parlamendi seduskondas. aga võib öelda, et me siin käitume siin parlamendis paremini, kui, kui Soomes seda tehakse, me ei käratse siin nii palju. mul on aga küsimus äh, Äh, ei ole ka nõus teiega, et üks suur puudujääk, mis meil on, on see, et me langetame väga ambitsioonikaid otsuseid, kuid seejärel liikmesriigid neid ellu ei vii. tahaksin teilt küsida, kas liikmesriigid peaksid oma käitumist parandama, kuidas me saame tagada, et me tõepoolest üheskoos oma ülesanded täidame? aga tahaksin küsida ka seda, kas need otsused on piisavalt hästi ette valmistatud Euroopa Liidu Nõukogus ministrite poolt, sest et tundub üsna kummaline, et pärast neid koosolekuid, tuleks välja deklaratsioonidega, öeldakse, et koostöö on olnud suurepärane, aga siis, kui ministrid tagasi koju pöörduvad, siis edasi ei toimu mitte midagi, niisiis mida saab teha selleks, et need ühiselt langetatud otsused tõepoolest ka ellu viidaks? palun vaikust saalis, palun kõigil istuda. Sit down, please. Now ja nüüd lõppsõna Soome peaministrilt ähm, Sipilalt, palun. aitäh, äh, austatud president, suur tänu kõigile ka küsimuste eest. Soomes oleme harjunud sellise ristküsitlusega igal neljapäeval kell neli toimub meie parlamendis äh, äh, selline küsitlus, kõik ministrid peavad kohal olema. me oleme kõik sellega harjunud aga meie vastame igale küsimusele kohe pärast selle esitamist. nüüd on mul aga ülesanne vastata kolmekümnele küsimusele korraga. nii et üritan seda kokkuvõtlikult teha. kõigepealt hariduse küsimus. võrdsed haridusvõimalused on äärmiselt olulised Soome jaoks. riigikoolid on kõige paremad kõigile inimestele, ükskõik, kas nad on jõukamad või vaesemad. Soomes käivad kõik lapsed äh, samades koolides, meil on maailma parimad õpetajad. ja meil on see ülesanne ümber koolitada umbes miljon soomlast äh, lähiaastatel. ma arvan, et samasugune proovikivi äh, on neis kõigil Euroopa liikmesriikidel tehisintellekti tõttu ja suurte muudatuste tõttu, mis maailmas toimuvad. nüüd kliimamuutused, suur tänu, et avaldasite mulle toetust ja selle, mida, mida ütlesin oma kõnes. kõik need teemad, mida tõstatasin seoses kliimamuutustega, need on tõesti äärmiselt olulised Soome jaoks. eriti valmistab meile muret äh, süsiniku teema ning äh, USA äh, ja see, et USA ei ole kuigivõrd valmis toetama kliimameetmeid. muidugi on olulised ka investeeringud selles sektoris. et äh, mis puudutab koostööd, siis Soome on toetanud kaitsekoostööd algusest peale ning mul on väga hea meel edusammude üle selles vallas küsite ka Türgi kohta. tegemist on väga keeruka teemaga, tegemist on NATO liikmega ning õigusriigi põhimõte ja arengud selles riigis, äh, selles vallas valmistab meile väga suurt muret. ja samuti see, mis toimub Kreeka ja Küprosega. rumeenlastele tahan öelda, et ma olen alati olnud veendunud selles, et Rumeenia äh, teeb suurepärast tööd nõukogu eesistujana ning äh, me oleme sellega juba tõestust näinud. Venezuela, me toetame täielikult äh, demokraatlikke arenguid Venezuelas, demokraatlikke valimisi. inimõiguste olukord on praegusel hetkel äh, tõeliselt vilets selles riigis ja Soome annab endast parima ja viib ellu neid otsuseid, mida me ise langetame Euroopa Liidus esitati mitmeid küsimusi soome keeles, nii et äh, lõpetan oma vastuse soome keeles. kõigepealt mm, jätkusuutlik metsandus Soomes kasutame seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti metsa juurdekasvust ning mm, see juurdekasv on suurem kui puidu ärakasutamine. me kasutame puitu tõhusamalt ja paremal viisil niimoodi, et süsinik ladustatakse pikaajaliselt. ning äh, see, seotakse rohkem süsinikku, kui äh, tootmises äh, süsinikuheitmeid on. nüüd küsisite ka mitmeaastase finantsraamistiku kohta ma olen kindel, et me suudame leida aruteludes kolleegidega kompromissi, mis võtaks arvesse nii traditsioonilisi ähm, teemasid kui ka uusi väljakutseid ja seoseid nende vahel. meil on suur paindlikkus ka Soome seisukohtades ning ma olen kindel, et eesistujana suudame leida head lahendused. siis, kui selleks on aeg mis puudutab elurakendamist, siis äh, rääkisin sellest palju oma avasõnavõtus. Soomes on kombeks nii, et kui me milleski kokku lepime, eriti nii paljude osapooltega, siis meie teeme ära oma osa sellest ühisest äh, kokkuleppest, et asume seda kohe teostama ning ma usun, et äh, on piisavalt näiteid sellest, et see toimib niisiis, otsused tuleb väga hoolikalt ette valmistada, siis tuleb need tõhusalt ellu viia ja ma arvan, et see olekski põhiline sõnum minu kõnest. suur tänu teile, austatud parlamendi president, mul oli väga hea meel siin olla. ja arutelu oli tõesti väga hea ja huvitav, suur tänu. Thank you very much. suur tänu, härra peaminister suur tänu vastuste eest ja ka seisukohast Venezuela küsimuses. arutelu on lõppenud ja läheme nüüd hääletuse juurde. what, that was Mes chers collègues, nous allons commencer notre... kolleegid, alustame hääletusega. härra Kastalda, ma tean, et te soovite seda taotlust esitada, te saate ühe minuti, kuid kõigepealt kõigepealt äh, viisakuse mõttes, palun, tervitame siin Kasahstani parlamendi delegatsiooni. meil on hea meel siin diplomaatilisel rõdul tervitada Mailisi delegatsiooni, mida juhib Muhtar Herman. delegatsioon osaleb kuueteistkümnendal parlamentaarsel koostöökomisjoni koosolekul Euroopa Liidu Kasahstani vahel, see tugevdab meie dialoogi ja koostööd, on au teid täna siin vastu võtta Euroopa demokraatia keskmesse, näitab meie ühist panust inimõigustele ja poli-, ja mitmeparteisüsteemile läbi õigusriigi. kogu Euroopa Parlamendi nimel soovin teile viljakat kohtumist ja meeldivat viibimist Euroopas. ma nägin, et äh, on sõnasoovija uh,. Yes, uh, thank you, Chair suur tänu. vastavalt kodureeglile üksteist kolm poliitiku äh, sõnadel meie auväärt kolleeg Ermal Brokk leiab, et on vajalik äh, teenida raha külaliste gruppide arvelt. tundub, et tema palk ja toetused Petersmanilt ei ole olnud piisavad. seega teen ettepaneku, et me koguksime raha härra Brocki auks. Like ja paneksin selle palli liikuma, annetaksin kõigepealt viis senti või siis, et äh, viis santiimi prantsuse keeles. ja suur tänu sõnavõtu eest, nüüd proua Miranda, protseduuriline küsimus. suur tänu kodukorra küsimus, artikkel kakskümmend kaks kodukorras. president juhib parlamendi ja tema organite tööd, tal on pädevus selleks, et parlamendi õiguse, õigusi täita ja tööd korraldada, härra Tajani eilne sõnavõtt, mille kohaselt eh, on, et ta on kõnelenud president Guaidoga selleks, et talle väljendada Euroopa Parlamendi toetust, enne seda, kui oli toimunud arutelu ja hääletus, on vastuolus kodukorraga ja ma soovin ametlikku vastust. Läheme nüüd hääletuste juurde, aga härra Castaldo, härra Castaldo, jah, te soovisite sõna ja teile ka sõna annan. suur tänu, president. head kolleegid vastavalt aastatile sada kaheksakümmend kaheksa ähm, vabadust hävitavad muudatusettepanekud, mida on esitanud äh, fraktsioonid ja vastav komisjon, soovime salajast hääletust muudatusettepanekute osas, äh, mis soovib suurendada läbipaistvust. salajasus läbipaistvuses pisut, pisut huvitav mõtteavaldus, äh, pisut üllatav. kodukorrast saab sellisena lihtsalt farss mis õõnestab tõsiselt parlamendi usaldusväärsust. asepresidendina on minu kohus kaitsta parlamendi mainet ja parlamendi liikmena on minu kohus kaitsta kodanikke, kes soovivad läbipaistvust. ma tahaksin teada, ma tahaksin, et me siin austaksime demokraatiat ja mitmeparteisüsteemi ja seega EFTD nimel vastavalt kodukorra artiklile. kolleegid, ma siin räägin vastavalt artiklile sada kaheksakümmend kaheksa punkt kaks sooviksin, et ma komisjoni saadetaks tagasi see äh, tekst, mis võib bumerangida tabada meie parlamendi au ja väärikust. ma tänan ka äh, demokraatliku vaimu eest, mida olete üles näidanud. Te lubasite mul sõna võtta selles kontekstis. suur tänu, teie soov komisjoni tagasi ei saata, kas on keegi selle taotluse vastu? härra Korbet tõepoolest olen selle ettepaneku vastu see raport, mis on teie ees, seda on arutatud juba aasta AFCO komisjonis, oli töörühm, milles oli esindaja igast fraktsioonist ja see töörühm valmistas selle ette, konsensus oli laiapõhjaline ja nüüd täiskogul on see hääletuseks ja nagu igasugune raport täiskogul, mis on esitatud hääletusele, sellele saab esitada muudatusettepanekuid ja me neid ka hääletame detsembrist lükata see juba jaanuari esimesele täiskogule ja nüüd veel jaanuari teisele töö täiskogule. ma oletan, et kui me selle veebruarile edasi lükkame, siis tuleb jälle ettepanek see edasi lükata märtsile ja aprillile, siis maile hakkab juba, tundub ja nagu Theresa May juba. härrad, oli taotlus ja oli vastuväide, paneme nüüd härra, härra Astaldo taotluse hääletusele, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, härra Castaldo on teie taotlus. kas te soovite kontrollida? kontrollime, kuidas soovite. hääletus on alanud. härra Castaldo taotlust, hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Läheme hääletusega edasi. panen hääletusele. see on seesama raport. Monsieur Brock, on a commencé le vote. härra Brock, me juba alustasime hääletust härra Korbeti raporti üle. ma, härra Brock, kuulake, palun. härra Brock, hea küll, pool minutit. proua presidentin die.... proua president, kolleegi sõnavõtt, selle eest peab ta millalgi vabandama ja teiseks ma tean, et see oli vastus minu kõnele Brexiti kohta eile, see on alati nii, et kui king hakkab pigistama, siis hakatakse isiklikult ründama ja ma arvan, et ma mitte kunagi Iirimaa ja Euroopa Liidu huvisid ei anna selliste inimeste kätte, kelle jaoks, kelle käest raha vastuvõtmine oleks ka moraalselt vastutustundetu. Läheme nüüd härra Korbeti raporti hääletuse üle. kõigepealt äh, kom-, pädeva komisjoni muudatusettepanekud plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolmes osas, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja meil on vajalik enamus olemas. teine osa, salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmas osa. head kolleegid, kolmas osa, jätkame, kolmas osa, salajane hääletus, samuti hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend viis on järgmine nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend kaheksa inimene hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks D nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuuskümmend kolm, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, nimeline hääletus kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd hääletame muudatusettepanekud üksteist lihtne häälteenamusega, kes on poolt, vastu, erapooletuid. Polnud väga selge just see tulemus, kontrollime üksteist, hääletus on alanud elektrooniliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime hästi, kuuskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandan ei ole vastu võetud, meil oli vaja kvalifitseeritud häälteenamust kolmsada seitsekümmend seitse häält. nüüd kolmteist kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kuus ja kakskümmend seitse teenimeelne hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend kuus häält oli meil vaja. kvalifitseeritud häälte enamus on vajalik kõigi muudatusettepanekute puhul, välja arvatud üksteist ja lõpphääletuse puhul. nii et alati on vaja kolmsada seitsekümmend kuus poolthäält. kaheksakümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vabandust, ütleb president. hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nimene hääletus nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kaheksakümmend neli D ja kaheksakümmend viis D hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa muudetud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd lihthäälte enamusega hääletusettepaneku üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd härra Selimovitši raport oli seadustik, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud. Lähme härra Sikirski raporti juurde, otsetoetused, nimeline hääletus, üks hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, esimene lugemine on sellega lõppenud. nüüd proua Hannipooli raport Dominikani Vabariik, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, proua Hannibali teine raport Ecuador ja Ukraina nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas raport proua Hannibalilt Honduras nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, järgmine, Valgevene ja Usbekistan, hääletus on alanud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd härra Ponga raport, Ülemeremaade territooriumid, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud härra Marinescu raport, aastaaruanne kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu pensionihuvide kaitse. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd härra Federali raport tippdomeeni nime punkt EU rakendamine ja toimimine. nimeline hääletus hääletus, muudatusettepanek nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, esimene lugemine on sellega lõppenud. härra Kvartieri raport Rahvamajanduse kogutulu ühtlustamine, nimeline hääletus, muudatusettepanek kaks, hääletus alanud. hääletus on lõppenud esimene lugemine, vastu võetud, esimene lugemine sellega lõppenud. nüüd vastuväide geneelilised muundatud raps MS kaheksa RF kolm ja MS kaheksa RF kolm. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmine vastuvõidu geneetiliselt muundatud mais viis kolm null seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nüüd vastu veide geneetiliselt muundatud mais MON kaheksa seitse nelisada kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd viimane vastuväide geneetiliselt muundatud puuvilg GHB kuus neliteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud carte. Passiamo ora alla proposta di risoluzione. Läheme nüüd äh, nelja fraktsiooni resolutsiooni ettepaneku juurde Venezuela Organ Tarasov, härra Gonzales Pons. Gracias, senor presidente. aitäh, president. me töötasime erinevate fraktsioonidega välja selle resolutsiooni ettepaneku ja me räägime siin ajakirjanikest, kes arreteeriti Venezuelas. tegemist on ajakirjanikega, kes töötasid Euroopa meediakanalite heaks ehk tegid lihtsalt ainult oma tööd ning luureteenistus pidas nad nüüd kinni. ning see seisukoht, mida me siin kojas esindame, on see, et meie võitleme arvamusevabaduse eest, meie toetame seda, et meedia saaks vabalt tegutseda, vabalt töötada ja infot äh, edastada, see on ka demokraatia aluseks. nii et äh, me soovime, et pärast punkti neli lisataks veel lõige neli A, kus öeldakse, et mõistame hukka ajakirjanike arreteerimise, kes andsid infot Venezuelas toimuva kohta ja nõuame nende kohest vabastamist, aitäh. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? se si oppongono si devono alzare almeno quaranta vähemalt nelikümmend liiget peab sellisel juhul püsti tõusma, kui ei, siis pane muudatused äh, hääletusele, Gonzales Ponsi muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek number neli, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nüüd kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. resolutsioon on vastu võetud. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo mul on hea meel öelda, et Euroopa Parlament tunnustab Juan Guaidood legitiimse presidendi kohusetäitjana Venezuelas. Euroopa Parlament on esimene Euroopa institutsioon, kes äh, on seda teinud ja soovime, et liikmesriigide kõrge esindaja teeksid sama võimalikult kiiresti, selleks et meil oleks ühtne ja tugev seisukoht, aitäh! ja viimane on härra Reimani raport, konkurentsipoliitika aastaaruanne, hääletame jah, te soovite sõna? pool minutit. pärast Venezuelat on veel üks riik, kes äh, rikub inimõigusi, kus puudub demokraatia naisi, dissidente lõigatakse tükkideks. tegemist on Saudi Araabiaga. ma loodan, et me, me hääletame ka Saudi Araabia režiimi üle, äh, selle muutmise poolt. After all, there is oil there. on ju nafta, nafta. peame režiimi muutma ju Äh, teie märkus võetakse arvesse ja nüüd härra Raimoni raport, konkurentsipoliitika aastaaruanne, lõige kaks, originaaltekst, esimene osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektroonne hääletus, muudatusettepanek neli ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige neli originaaltekst, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend kaheksa, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd nimeline hääletus, muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige nelikümmend, originaaltekst, esimene osa, nimeline hääletus, kes on poolt? Äh, hääletus on alanud elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige seitsekümmend kuus, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend kaks, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaks, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kogu resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ärge oma hääletuskaarte veel välja võtke. see on vastu võetud. aitäh, kolleegid ja nüüd järgmisena mõne hetke pärast jätkame hääletuste selgitusega. <laughs> head kolleegid, alustame paari hetke pärast hääletuste selgitustega, nii et ma paluksin äh, teil suunduda mujale võimalikult kiiresti, nii et äh, sõnavõtjad saaksid rahulikult sõna. alustame härra Korbeti raportiga, nii et ma kujutan ette, et üsna mõnedki soovivad sõna. palun äh, lahkuge vahekäikudest võimalikult kiiresti ja härra Castaldo juba paneb end valmis. Monsieur Castaldo, ne partez pas, vous allez prendre la... härra Castaldo, öelge minge ära, te saate kohe sõna. tant pis. Non okei okay,, il veut pas. Très bien, nous allons passer no,. Oh, hästi, sellisel juhul äh, härra Korbeti raporti hääletuse selgitused, härra Castaldo ei võta siiski sõna ja seega saab kohe sõna härra, härra Kolnis, kas tema on siin? härra Castaldo, kas te ikkagi võtate sõna? vabandust, härra Kolnis, aga härra Castaldo tuli tagasi täiskogu saali ja palun teil hetke siis oodata. vabandan, proua president. ma tahtsin lihtsalt öelda, et mul on väga hea meel, tahtsin öelda seda ka oma fraktsiooni nimel, et siin terve talupoja mõistus parlamendis võitis. Koobeti raport tõesti tegi päris häid ettepanekuid parlamendi kodukorra kohta, aga on kaks väga suurt viga. esiteks on meil probleeme ikka veel läbipaistvusega, selle kohta tehti muudatusettepanekuid ähm, mis aga läbi läinud ja peale selle Rahvapartei soovis siin salajast hääletust, mille nad ka läbi surusid, kuid salajane hääletus äh, Äh, toetas neid muudatusettepanekuid, mida ka meie toetasime. ning siis on siin tõstatatud ka veel võimupositsiooni ärakasutamine, sest seda on väga palju olnud, kuid kahjuks absoluutne enamus, me ei saanud absoluutset enamust selle muudatusettepaneku taha. mul on väga kahju, et see nii läks, aga mul on hea meel, et demokraatia siiski, demokraatlikud püüdlused siiski võitsid. aitäh, järgmisena härra Kolnis, palun. härra Kolnis. aitäh, proua president. juba kolmkümmend aastat näen seda, kuidas pidevalt toimub vähemuste õiguste erosioon selles meie parlamendis, mis on äh, järjest poliitiliselt korrektsem selles institutsioonis, kus me räägime pidevalt vähemuste õigusest, õigusriigi põhimõtetest, kinnipidamisest, vabaduste tagamisest ja kes väga vähe tegelikult seda ise harrastab. Corbeti raportis toimub saadikute täielik infantiliseerimine see kõik on täielikult sooteooriaga vastu, vastavuses, nüüd me peame hakkama koolitustel käima selleks, et teada saada, et seksuaalne ahistamine on väga halb, et äh, selle, et tuleks, äh, ei, ei tohi enam kohtuda part-, erinevate inimestega ilma, et see tehtaks avalikuks läbipaistvuse nimel. kuulge, ma tahaksin siin hüüda läbipaistvus, kui palju kuritegusid pannakse sinu nimel toime, meie oleme siin muutunud algkooliks, mul, mul on väga hea meel siit lahkuda. härra Palmer, üks minut. aitäh, mul on väga hea meel selle raporti üle, mille koostas minu kolleeg Richard Corbett mul on väga hea meel kõikide soovituste üle, eriti mis puudutab käitumisjuhiseid äh, rahvasaadikutele aga nüüd äh, äh, parlamendi esitatud küsimused, et neile tuleks vastata kuue nädala jooksul. ma esitasin komisjonile küsimuse küsimuste kohta eelmisel aastal nimelt. nimelt kolmkümmend kaks protsenti raporti küsimusi on sellised, millele kuue nädala jooksul vastatakse. ma ei tea, millal äh, keegi koolis käis ja kus aga, aga kolmkümmend kaks protsenti tõesti ei ole äh, väga suur määr, nii et komisjon peab vastamist kiirendama ja parandama eriti kui me soovime siin institutsioonide vahelisi arutelusid pidada. mul on siin väga selge seisukoht. küsimus on meie rahvasaadikute jaoks väga tähtis selleks, et panna komisjoni vastutama, saada infot töö tegemiseks ja kolmkümmend kaks protsenti ei ole hea tulemus ja kuue nädala tähtaeg on sellepärast väga tähtis. aitäh, järgmisena proua Bilbao Barandika, palun üks minut. aitäh, proua president. mul on väga hea meel selle hääletuse tulemuse üle. mina ei soovinud mitte mingeid piiranguid parteide jaoks sest minu arvates on tegemist vabaduse piiramisega ja sellega me nõustuda ei saa. tehniliselt ei ole hea ettepanekuga, sest siin on lihtsalt suvaliselt meede paika pandud ning küsimus selle kohta, mida tähendab poliitiline äh, järjekindlus, seda on väga raske hinnata ja analüüsida. mõned fraktsioonid, mis siin kojas juba tegutsevad, Äh, need tuleks äh, vastavalt äh, sellele reeglile lihtsalt kohe uuesti laiali saata. ma ei taha hakata siin selgitama reeglit, mis lubab sellist meelevaldset käsutamist. ma olen demokraat, ma usun õigusriigi põhimõtetesse ja need, kes seda ei ole, soovivadki just selliseid meetmeid, sest meelevaldsus on nende jaoks see, millega nad saavad tegutseda ja tegelikult on niimoodi võimalik ainult demokraatiat rünnata. aitäh ja järgmisena kolleeg Marias, palun. aitäh. kõigepealt ähm, soovin teha märkuse, mis peaks minema ka protokolli minu hääletusmasin ei toiminud. ja mis puudutab nüüd konkreetset seda raportit, siis äh, suured fraktsioonid on läbi kukkunud, nad üritasid oma tahet läbi suruda. Nad tahtsid, et nemad võiksid otsustada, millistel tingimustel on võimalik fraktsioone moodustada. poliitilise meelsuse kontseptsioon see ei ole midagi, mida saaks täiskogul reguleerida, me arutasime seda juba eile. nii et siin tuleb kodukorda parandada, eriti just selles osas, mis puudutab ennetavat kontrolli, mille peaks läbi viima siis juhatus äh, küsimuste kohta. meie esitame küsimuse ja parlamendi juhatus saab nüüd õiguse kontrollida, kas selliseid küsimusi tohib esitada või mitte. see on täiesti vastuvõetamatu ja see tuleb tagasi pöörata. aitäh ja järgmisena härra Faria, palun aitäh, aitäh, mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma leian, et poliitiline tegevus ei pea olema seotud ideoloogiaga ja isiklike huvidega, me räägime siin kodanikest ja liikmesriikidest ja just sellepärast on väga tähtis tagada demokraatia, vabad otsused ja õigused. just sellepärast on väga tähtis, et parlamendisaadikutel on kontaktid ka kodanikega. meie valijate esindajatena peame kõik ära kuulama, arvamuse vabadus on meil Euroopa Liidus tagatud ja me peame hoolitsema selle eest, et me saamegi äh, ka Euroopas äh, mõelda nii, nagu tahame. just selleks on meid ka siia valitud ja me ei tohi siin luua võimalusi korruptsioonile. korruptsioon äh, ei ole hea demokraatiale ja see, mis me vastu võtsime, oli väga hea samm. aitäh järgmisena, härra Kelly, aitäh. mul oli väga hea meel äh, toetada Richard Corbeti muudatusettepanekuid. kaks hääletust äh, lõikele kakskümmend selles raportis, siin tuleb selgeks teha, et ma hääletasin äh, selle legislatiivse jalajälje poolt, sest sellega on meil võimalik äh, Äh, suurendada läbipaistvust ka üldkuluhüvitiste puhul. olen sotsiaalmeediakanalitel väga palju sellest juba rääkinud ja see, mida parlamendis tehakse, peab olema kõigile nähtav. peame kinni pidama läbipaistvusest nii Euroopa Liidus kui ka institutsioonides. läbipaistvus on väga tähtis usalduse äh, tagamiseks ja peale selle ma tahaksin veel kord öelda, et ma ei ole nõus äh, selle salajase hääletusega, see ei ole nii, nagu me, see ei ole see tee, mille me peaksime parlamendis äh, valima. ma tahan, et minu Iiri valijad teaksid seda. hääletasin ka muudatusettepaneku poolt, mis puudutas ka kohustuslikku koolitust kiusamise vastu, olen ise juba sellel koolitusel osalenud ja soovitan ka kõikidel teistel saadikutel seda teha, aitäh. Votre micro härra Tšambaski, palun järgmisena. aitäh, aitäh, proua president. Richard Corbeti raport on äh, vastuoluline, ta piirab demokraatlikke õigusi ta nõuab meilt avaldusi, kus me peaksime ütlema, et millise partei liige me oleme või millist parteid me toetame, see läheb täiesti vastuollu selle parlamendi reeglitega. mul on väga hea meel, et meil õnnestus hääletada maha Rahvapartei nõue, et et äh, tuleb kontrollida poliitilist meelsust, kui hakatakse fraktsioone moodustama, nii et mul on väga hea meel, et see maha hääletati. Äh, on täiesti selge, et suured fraktsioonid kardavad ja üritavad siin ennast teistele peale suruda. aitäh. härra Mamikins, palun. aitäh, proua president, kallid kolleegid, ma olen nõus, et suurem läbipaistvus otsuste tegemisel on vajalik, aga ma ei ole nõus poliitilise ühtekuuluvuse kontseptsiooniga Euroopa Parlamendis fraktsioonide moodustamisel. meil ei ole konkreetseid kriteeriumeid parlamendisaadikutele ja peale selle ühtekuuluvusel kui sõnal ei ole ka mitte mingit õiguslikku jõudu äh, ja kõikides fraktsioonides äh, võib olla arvamuste erinevus. Äh, vabadus hääletada peab meile olema tagatud, me esindame siin Euroopa kodanikke, peame arvestama nende vajadustega ja me ei, seda ei ole võimalik kuidagi piirata fraktsioonilise kuuluvusega, kui me soovime, et äh, Euroopa Parlament toimiks ja täidaks oma rolli demokraatliku kontrollijana, peab tal olema ka vabadus tegutseda, just sellepärast ma jäin erapooletuks hääletusel aitäh, järgmisena härra Hännen, palun aitäh, proua asepresident. siin arutelul keskendutakse äh, ettepanekutele teha väikeste fraktsioonide elu raskemaks need, kes äh, teistsugused arvamused esitavad, isegi minu föderalistidest kolleegid äh, vist tunnistavad, et tegelikult juba tükk aega parlamendireformide taga on olnud see hoolimata kogu sellest retoorikast tole, tolerantsi kohta tegelikult on meil siin null sallivus äh, nende vastu, kes teistmoodi mõtlevad, aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida muudatusettepanekule neliteist ja seal kustutatakse see, et et äh, sellegipoolest ei tohiks arutelude elavust sellega vähendada Ehm, ja ma arvan, et siin võiks nüüd öelda, et ehm, vähemalt vaba kõne puhul hakatakse siin suhtumist muutma ja hakatakse üleüldiselt moraali muutma Euroopas. mida see siis tähendab, mis teie jaoks siis parlament on? Ehm, tegemist on kohaga, kus peaks olema siiski õigus vabalt rääkida. järgmisena härra Sosnjev, palun. aitäh. muudatusettepanek mis puudutas poliitiliste fraktsiooni, mis puudutas fraktsioonide laialisaatmist, see ei läinud läbi. kui ta oleks läbi läinud, oleks ta olnud suureks ohuks demokraatiale Euroopas. väikesed fraktsioonid ei ole ohuks Euroopa jaoks, vaid Euroopa Parlament mis piirab äh, sõnavabadust äh, siis, kui räägitakse Venezuelast, on ohuks demokraatiale. kõik meetmed saadikute töö kontrollimiseks, neid põhjendatakse ainult demagoogiliselt, räägitakse läbipaistvusest, aga need meetmed äh, Neid meetmeid võib kasutada ka saadikute suu kinnipanekuks või neile ettekirjutuste tegemiseks. ma loodan, et tulevikus ähm, hakataks ka vihakõne pidamist äh, hukka mõistma siin parlamendis. aitäh, järgmisena härra Boltšak, palun. aitäh. aitäh, president, ma hääletasin selle raporti poolt ja ma tahaksin ka selgitada, miks ma nii tegin tahaksin vastata härra Sosnjertšile selle kohta, mida ta ütles vihakõne kohta. mina hääletasin selle muudatusettepaneku vastu, mille kohaselt äh, oleks pidanud äh, suuremat austust üles näitama äh, saadikute vastu, kui nad sõna võtavad täiskogu saalis Äh, ma tahaksin välja tuua siin ka Euroopa Kohtu otsuse, isegi kui ma ei ole sellega täielikult nõus, ma tean, et härra Sosnjerts asendab siin äh, kolleeg Korvin Mikket ja me kuulsime härra Korvin Mikkelt nii palju solvanguid, et meil lihtsalt oli vaja äh, arvestada Euroopa Kohtu otsusega. ma küll ei, ja sellepärast ma ei toetanud seda muudatusettepanekut. ma tõesti leian, et me peaksime väärikalt arutelusid pidama siin. ma toetasin ka enamust muudatusettepanekutest, mis läbi läksid. aitäh, järgmisena härra Howard, palun. proua president, mul on väga hea meel nende ettepanekute üle siin raportis, nad, nende taga on hea tahe, eriti kui räägitakse kohtumistest lobistidega. aga ma kardan, et need, kes on avalikus sektoris töötanud, teavad, et äh, see meede ei ole tõhus ja ma kardan, et et äh, nüüd äh, jõuab avalikkuseni siiski moonutatud info, sellepärast et need, kellel ei ole nii head tahtet, tahavad moonutada seda, mida saadikud äh, soovivad teha, nii et tõesti, ma palun, et juhatus siiski vaataks üle selle klausli. ja nüüd olen nõus ka kolleeg Palmeriga, et meil on vaja saada vastuseid küsimustele kiiremini. fraktsioonide küsimused, me teame, et sellised fraktsioonid nagu UKIP-i fraktsioon on tõesti siin väärkasutanud seda küsimuste esitamise meedet, kuid ma kardan, et ka praegune muudatus ei too seda muudatust, mis me tahtsime. mis puudutab salajasi hääletusi, äh, see on täiesti absurdne, ma toetan seda ja nüüd läheme härra Marinescu raport kiiresti hääletuste selgitustele, kõigepealt üheks minutiks proua Šoidova. suur tänu, suur tänu, proua president. suur tänu, ei ole mingeid uudiseid, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuve, see on täiesti tühi fraas. meie ülesanne on, on tagada Euroopa äh, rahaliste vahendite tõhus ja läbipaistev kasutamine, et kodanikud ähm, tunneksid usaldust meie vastu. Tšehhi valitsust ähm, kahtlustatakse selles, et nad on väärkasutanud neid rahalisi vahendeid ja seetõttu ma pooldan seda, et jätkaksime võitlust sellise väärkasutuse vastu. ma näen, et ähm, on toimunud äh, mitmeid äh, positiivseid arenguid, rikkumiste arv vähenenud, suur tänu selle raporti eest, mida ma ka pooldasin oma häälega. suur tänu ja Tamato, palun. aitäh, juhataja. Äh, riigi finantshuvide kaitse ja pettuse vastase võitluse aasta aruanne toob välja lobigruppide Äh, rolli ja seda niimoodi pöörduks äh, probleemi, kus komisjoni ja, ja lobigruppide valikuid inimesed. Äh, pettused siis mis puudutab endasisest käibemaksupettust, siis läheb maksma sada viiskümmend miljonit eurot aastas. see ja, ja väga murettekitav trend on ka see, mis toimub põllumajanduses kus äh, siis ähm, kulutused on suurenenud kahesaja kahekümne seitsme protsendi võrra. nii et siin tuleks keskenduda lihtsalt ühele valdkonnale, vaid äh, tuleks vaadata ka teist äh, laadi pettuseid. mõnedes riikides justkui ei olegi käibemaksupettusi, kas võimalik on, võib-olla mõned liikmesriigid kardavad, et nende eelarvet hakatakse hoolikamalt kontrollima ja seetõttu lihtsalt ei saada oma statistilisi andmeid või teevad seda viivitusega. kuidas saab komisjon siis väita, et ei ole vaja kogu teavet avalikustada korruptsiooni kohta, kui me tahame võidelda korruptsiooni ja pettuste vastu ning äh, kaitsta Euroopa kodanike huve, siis äh, tuleb kontrolle läbi viia, tuleb tagada, et nad oleksid hästi läbi viidud. komisjon peab tagama rangete kriteeriumide jälgimine, mis oleksid siduvad kõigi liikmesriigidele, meetmed peavad olema otsustavad, need peavad olema ühtlustatud üle Euroopa. ning tuleb tagada ka see, et üldsusel on juurdepääs andmetele ning et oleks tõesti läbi viia, oleks võimalik läbi viia tõhusaid kontrolle. kolleeg Marias, palun και καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών. Pettuste vastane võitlus, mis puudutab Euroopa Liidu vahendeid ja käibemakse, käibemaksu, on midagi, mida tuleb tõhustada. me oleme juba varemgi välja tulnud, et Kreekas on terve rida vabaühendusi, kes, kes on saanud tohutuid rahalisi vahendeid näiteks põgenike kaitseks ja peavad suurelisi pidusid selle raha eest, samas kui põgenikud külm, külmetavad. sellele probleemile tuleb tähelepanu juhtida ja siin on vaja väga põhjalikult uurida neid juhtumeid ja teine oluline teema on põllumajanduspoliitika. mis seal siis toimub? välismaiseid äh, toiduaineid müüakse Kreeka toodete pähe. meil on piim, mis tuleb Albaaniast või liha Skopjast ja seda müüakse Kreekast, äh, Kreekas toodetud äh, toiduainete nimel, nii et me ootame komisjonilt, et selle vastu võtaks meetmeid. Oleg Sõjevski, palun. suur tänu, juhataja päevakorda lisatakse spontaanselt uusi punkte. ja see tähendab, et meie arutelu kuigi tõhus, jah, erandkorras võib selliseid asju muidugi teha, aga see ei tohiks seda reegliks. mis puudutab nüüd aga Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, siis minul on kaks märkust. kõigepealt ütleksin optimistidele seda, et ja pettuse juhtumeid on vähem, kui võrrelda aastaid kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist meil on nüüd kaks koma kuus miljardit eurot äh, kaotatud äh, rahalisi vahendeid pettuste tõttu. aga pessimistlikuma poole pealt ütleksin, et äh, tegelikult on pettuste arv kahekümne protsendi juurde tõusnud. kolleeg Tšambatski, palun suur tänu, juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin selle raporti vastu, sest olen arvamusel, et oluline on pidada lugu riikide suveräänsusest. raportis on öeldud, et kõik rikkumised, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal avastati, Äh, neid oli kokku viiskümmend tuhat kakssada kolmteist ehk siis vähem kui aasta tagasi. on mitmeid teisigi arve, mis näitavad, et peame võitlema rohkem korruptsiooni vastu. see on täiesti legitiimne eesmärk ja me toetame seda, kuid antud raportis on teatud aspekte, mis on vägagi vaieldavad ja millega õõnestatakse liikmesriikide suveräänsust. kolleeg Mammikins, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, aluslepingus on öeldud, et liikmesriigid peavad võitlema pettuste vastu, mis ohustavad Euroopa Liidu finantshuve et samamoodi nagu nad võitlevad pettustega, mis kahjustavad nende endi finantshuve. paraku korruptsioon liikmesriikides ei peatu piiril, vaid see mõjutab ka teisi liikmesriike ja see viib selleni, et kodanike usaldus nii riiklike nii riigiasutuste kui ka Euroopa Liidu institutsioonide vastu väheneb. ma sooviksin seda, et kõik meie äh, korrakaitse- ja õiguskaitseasutused loeksid seda raportit äh, ise, mitte seda, kuidas seda kajastatakse ajakirjanduses. Mm, pettused lähevad meil maksma viiskümmend miljardit eurot aastas ning uurimis, nende pettuste uurimise, uurimisi takistab see, et meil ei ole piisavalt vahendeid. on selge, et me ei saa siin äh, kasutada iga liikmesriigi äh, ähm, asutusi eraldi, vaid me peame rohkem võimalusi Olafile. suur tänu, kolleeg Hanno, palun. suur tänu äh, juhataja, noh selge see, et Euroopa Liidu finantshuvide kaitse küsimus tõusetub, võttes arvesse seda viiekümne miljardi eurost puudujääki, mis oleks kokkulepete Brexiti tagajärg ja see oli ka väga selge, kuulates eilset arutelu, et inimesed ei ole valmis näitama üles mitte mingit paindlikkust, et saavutada see kokkulepe. samas ma avastasin üllatusega, et Euroopa Komisjon ootab, et äh, Ühendkuningriik maksab raha isegi siis, kui kokkulepet ei saavutata. Ühendkuningriik oli valmis palju enamaks, kui ükski rahvusvaheline kohus temalt nõuaks lihtsalt äh, tulevaste heade suhete nimel. aga kui aga kokkulepet ei ole, siis ei ole teil enam võimalik meile ette kirjutada, mida me peame tegema. kolleeg Paltšak, palun. suur tänu, juhataja. mina hääletasin raporti poolt, kuna esiteks tahan väljendada oma toetust sellele, et on tõepoolest edusamme tehtud, on vähem rikkumisi, vähem pettusi, see on väga positiivne areng. kuigi äh, pettuste arv kohati langeb, kohati tõuseb, siis pikemas perspektiivis on trend siiski positiivne. on oluline, et me lahendaksime nii palju juhtumeid kui võimalik. ja tahan öelda ka seda, et muudatusettepanek, mis rõhutab ähm, uuriva ajakirjanduse roll on tõesti väga oluline. ma tooksin siin välja mõrvatud ajakirjanike, ajakirjanikud Maltal ja Sloveenias. siin on väga oluline mõelda ajakirjanduse võimule maja, majanduslikule ja poliitilise võimule Tšehhi Vabariigis, need kõik koonduvad ja see tähendab, et demokraatlik, demokraatlikud protsessid enam ei toimi suur tänu ja lähme järgmise raporti juurde, palun kolleeg Šailov kõigepealt. proua Šoidrova, aitäh. härra Federley raporti osas hääletasin poolt, see tundus küll tehniline, kuid siiski on siin selge toetus Euroopa Liidu visuaalsele identiteedile liikmesriikides ja internetis piiriüleselt. internetiajastul on internet seotud äh, andmete turvalisusega, inimõigustega ning Euroopa Parlament on selle kõigega selgelt seotud. ma arvan, et äh, seda peaks laiendama kogu Euroopa majandusalale, sest äh, siin on väga palju ühendusi härra Strojevski, suur tänu. mul on mõned küsimused pärast seda arutelu. kõigepealt, mis on, kui palju on domeeninimesid üldse olemas, see raport ei vasta sellele küsimusele piisavalt. kõigepealt meil on väga palju domeeni nimesid, mis äh, kõikidel tasanditel äh, on arvukad. kes siis otsustab lõpuks selle eest, äh, kuidas need domeenimed toimivad? ja veel nelja asja rõhutaksin kõigepealt. peame vabanema aegunud eeskirjadest. teiseks, Euroopa Liidu prioriteedid tuleb sõnastada netimaailmas. kolmandaks, peame leevendama eeskirju domeenimede registreerimise osas ja neljandaks oluline on rõhu-, on selgelt vahet teha organisatsioonidel, mis registreerivad ja mis korraldavad domeenimede kasutust. aitäh ja härra Kelly! suur tänu! kõigepealt õnnitlused suurepärasele kolleegile Frederik Federleile tehtud töö puhul mul oli hea meel selle poolt hääletada. Äh, punkt EU tippdomeeni nimi toimib hästi. Äh, digitaalmaastikul, mis pidevalt areneb, on väga oluline, et meil oleks äh, raamistik, mida kohaselt ajakohastatakse, mis on piisavalt paindlik ja tagab eeskirjad tulevikuks. see võimaldab edendada Euroopa Liidu väärtusi kaasa arvatud eraelukaitse ja turvalisus, tarbijakaitse, inimõigused, mitmekeelsus. liikmesriikide residendid ja organisatsioonid peavad saama loa registreeruda, kasutada seda domeeni nime. selle tühistamine on samuti võimalik äh, väärkasutuse korral. komisjon räägib ka koostöö võimalikust registri ja intellektuaalse omandi ameti vahel. suur tänu, härra Mamikins. suur tänu, president, kolleegid. tervitan kolleeg Federley raportit, hääletasin selle poolt. kuigi punkt EU toimib hästi, internetikeskkond ja turud arenevad väga kiiresti ja peame alati mõtlema sammu võrra ettepoole, seega õiguslik raamistik vajab kohast, kohandamist tippdomeeni nimi on meie ühine interneti identiteet, seega olgem ettevaatlikud. mitmekeelsus, eraelu kaitse, tarbijakaitse, inimõigused, jah, kõik see vajab kaitset, kui me anname kasutusload. Euroopa Parlament peab ju selle üle teostama tõsist kontrolli ja peaks sõnastama ka kriteeriumid registreerimise tarbeks aitäh ja nüüd härra Sosnjärts. aitäh. see raport on näide Euroopa Liidu ideoloogilisest haardest kõige üle. veebilehe ka nüüd räägitakse kõikvõimalikku jama Euroopa Liidu identiteedist, rääkige räägime päris asjadest, kui nüüd kartul peaks nüüd olema Euroopa identiteedi väljendaja, see on ju haletsusväärne. igaüks võib seda kasutada ja elatagu siis siin või mujal või ükskõik mis X või Y väärtusi keegi ka kaitseb. võib-olla ei peaks kõike tõlkima Euroopa Liidu keeltesse, võib-olla ei saa inimene osta endale õigust seda domeeninime kasutada, kuid see on ju kõik naeruväärne, see on lihtsalt kurb ja naeruväärne ja hääletasin vastu ja proua Meier. aitäh. kui Brexiti lepet ei tule, siis punkt EÜ domeeni nimi läheb Ühendkuningriigis kaotsi üleöö, mina kasutan seda ja ko-, ja samuti kohalikud omavalitsused ja nende esindus, mis sulgetakse. ma mõistan tohutut finantssurvet kohalikele omavalitsustele, kuid esinduse sulgemine on siiski liig teadmised, kontaktid, kõik läheb kaduma. sest plaan A, plaan B, pehme Brexit, Brexiti puudumine, kõik see ikkagi reg-, regioonina tahame me ju siiski endiselt suhelda teiste Euroopa regioonidega. Ida-Inglismaal on see väga oluline, nii et mõelgem veel kord, me oleme globaalne tegija paljudes valdkondades, seega tehkem seda, mis on õige meie regiooni jaoks, kus ida kohtub läänega aitäh ja nüüd järgmine raport, olukord Vene, järgmine resolutsioon, olukord Venezuelas ja esimene sõna, sõna härra Benito Silvaga, üheks minutiks. suur tänu. parlamendis koostati kaheksa resolutsiooni Venezuela teemal ja kõik see oh, ei ole teinud mitte midagi kriisi lahendamiseks ise hakanud Guaido tunnustamine on justkui riigipöörde katse, mis tooks kaasa kodusõja või sõjalise sekkumise, selle asemel, et kutsuda üles dialoogile ja rahule, nagu ÜRO, Euroopa Liit on otsustanud jälg-, järgida Trumpi ja tema interventsionistlikku poliitikat ning äh, on selle väga kahtlase kahepoolse tunnustamise algatanud, mis moodustab olukorra, muudab olukorra halvemaks. Venezuela põhiseadus näeb ette, et äh, kolmkümmend päeva on, on vajalikud ja nüüd äh, meil ei ole, inimene, kes ei ole veel president, väidab, et ta tahab juba olla riigi president. president. Lopez Bermejo hääletasin selle resolutsiooni vastu sest paraku näeme nüüd, kuidas Euroopa Liit on läinud üle punase joone rahvusvahelise õiguse mõttes, Euroopa Liit äh, tahab äh, järgida Ameerika Ühendriike, alistub Trumpile ja soovib kokkuvõttes näha äh, sõjalist sekkumist räägiti inimõigustest, kuid vaatame Saudi Araabiat, Marokot, Iisraeli, millised inimõiguste rikkumised seal toimuvad Euroopa Liidu nõusolekul, me teeme seda kõike nafta pärast. veristest kätest pole lugu, kui saadakse naftat, peaksime sanktsioonid kõrvaldama, Euroopa Liit peaks toetama legitiimsust ja konstruktiivset dialoogi ja nõudma rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist vastavalt ÜRO peasekretäri lähenemisele samuti. proua Spiraki, suur tänu, proua president. täna Euroopa Parlament saatis välja selge sõnumi. Maduro režiim tapab inimesi tänavatel, kui nad ei ole temaga nõus. Venezuelas puuduvad inimestel kõige olulisemad eh, eh, tarbed, vabadus, ajakirjanikud on vanglas, Euroopa väärtused, need, mis neid ühendavad, kõik need on jalge alla tallatud, seega peab Euroopa Parlament nõudma eh, Guaido tunnustamist ja see toob endaga kaasa vabad ja usaldusväärsed valimised. on äärmiselt oluline, et me tegutseksime otsekohe, pole kahtlust, pole vaja kahtlusi ja kõhklusi, pole vaja kokku mängida Maduro režiimiga. me ei kavatse oma tahtes kõikuma lüüa, kõik see, Venezuela kodanikud peavad mõistma, et Euroopa Liit neid toetab. proua Albiol Kusman, kaks minutit. Euroopa vasakpoolsed hääletasid selle resolutsiooni vastu, mille on koostanud Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ja ALDE. siin resolutsioonis muidugi äh, tunnustatakse putšisti Guaidood kui presidenti ja miks? sest Euroopa Liit ju tunneb suurt huvi isikute õiguste vastu, sellepärast rahastame siis äh, pagulaste piinamiskeskusi Liibüas, sellepärast siis ehitame keskusi, kuhu oleme kokku kuhjanud sisserändajaid ja me hoolime väga üksikisikute õigustest ja ka Venezuelas. Euroopa Liit väidab, et soovib toetada demokraatiat, selleks on meil ka majanduslik soodusleping demokraatiaga, kus, kus on riigiga, mis on sama demokraatlik kui Saudi Araabia, Euroopa Liit nüüd aga ise hakanud presidenti millegipärast toetab, keda ei ole valitud, sellepärast et Maduro on türann. aga Sudaani president seda loomulikult ei ole. temaga oleme sõlminud mitmeid lepinguid viimastel kuudel ja, ja rahvusvaheline kriminaalkohus on talle ainult kak-, tema suhtes ainult kaks vaistamiskäsku välja andnud. miljonid tuhat venezuelalaset viibivad eksiilis, tunneme selle üle muret. aga Iisrael? ainult viis miljonit palestiinlast seevastu viibivad eksiilis. ma arvan, et on selge, et toetus riigipöördele Venezuelas ei ole mitte kuidagi seotud naftaga või USA-ga ja veelgi vähem seotud sellega, et Venezuelas on valitsus, mis ei järgi neoliberaalseid põhimõtteid. härra Faria, hääletasin selle resolutsiooni poolt. Äh, Euroopa Liit ei tunnusta kahekümnenda mai valimiste tulemusi ja seepärast Euroopa Liit peab üksmeelselt tunnustama Guaidood legitiimse presidendi kohusetäitjana viis liikmesriigi viieteistkümnest on Euroopa riigid Julgeolekunõukogus ja toetavad kokkulepet. Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina kokkulepet aga ei soovi. Maduro on imperialist, kes ei soovi mingeid valimisi veel pikka aega. Venezuela kodanikud soovivad lõpu teha korrumpeerunud narkoriigile kus äh, miljonid inimesed on sundi, sunnitud äh, põgenema. me peame, see riik peab vabalt suutma oma saatuse üle otsustada ja parlament ei saa ka nõustuda sellega, et härra Guaido kodanikuõigusi piiratakse vastavalt ülemkohtu otsusele. me nõuame otsekoheselt ajakirjanike vabastamist, kelle hulgas on ka Euroopa kodanikke, kes eile arreteeriti. ja nüüd härra Sosnitš ja wstrzymałem się od głosu, nie chciałem mm, głosować. mina jäin erapooletuks, sest ma ei taha hääletada vastu. et mitte kai-, ma ei taha kaitsta kommunistlikku režiimi, mida meie vasakpoolsed äh, sügavalt punased kolleegid teha soovivad. mina tahaksin teile meelde tuletada Moldovat. valitsus Moldovas viis läbi riigipöörde legitiimse valitsuse vastu, sama juhtus Sudaanis. ja nüüd justkui ja nüüd me suhtume väga legalistlikult asjadesse, see on täielik äh, silmakirjalikkus. räägime sõnavabadusest ja selle piiramisest. parlamendiliikmete puhul räägime äh, sellest äh, sõnavabaduse levitamisest maailmas ja topime oma nina igale poole maailmas, kuigi me kõike ju päris põhjalikult ei tea. samas me ei suuda eurooplasi kuidagi, kuidagi kontrolli all hoida. härra Pirinski, suur tänu. peaks olema ju absoluutselt selge, et ainus võimalus, kuidas praegusest kriisist välja tulla, on läbi dialoogi valitsuse ja opositsiooni vahel. meie resolutsioon, mille vastu võtsime läheb täpselt vastassuunas, ta blokeerib sellise dialoogi, on vastuolus sellega, mida ÜRO peasekretär on soovinud, vastuolus sellega, mida täna hommikustes uudistes näeme, et president Maduro on valmis dialoogiks. meil on kohutavad topeltstandardid selles resolutsioonis, siin kritiseeritakse valitsust selle eest, et ühepoolselt äh, valitsuste, valimised korraldasid ilma kellegiga konsulteerimata ja siis teisest küljest toetatakse täielikult teist ühepoolset tegevust opositsiooni poolt, kes on ennast presidendiks kuulutanud. minu arvates on see kohutavalt suur viga, mille teeb meie parlament, kui võtsime vastu sellise otsuse, mis ainult kriisi süvendab. ja härra Hannan. suur tänu, proua president meie koja lähenemine Venezuela katastroofile on olnud eeskujulik ja Antoni ja Tajani on siis olnud justkui visionäär või kui ma seitsmekümnendatel käisin Venezuelas, siis oli riik, kuhu inimesed soovisid minna elama, kui Chavez üheksakümne üheksandal aastal võimu võttis, siis SKT ühe elaniku kohta oli kõrgemal regiooni keskmisest, aga nüüd me näeme kõige hullemat page-, pagulaskriisi lääne poolkera ajaloos, üle kolme miljoni inimese inflatsioon, kümme miljonit protsenti aastas ja hämmastaval kombel on ka meie frak-, maja fraktsioonides inimesi, kes endiselt toetavad seda türanni äh, tšavistliku Maduro kliki võimu, kui palju kordi peame me seda kogemust veel kord läbi tegema, enne kui me mõistame, et sotsialismi probleem ei ole mitte rakenduses äh, lugu on iga kord täpselt sama, alguses on loosungid, et võib inimestele, kõik see lõpeb türannia, vaesuse ja repressioonidega. ja siis härra Reimanni raport ja kõigepealt härra Marias. aitäh, konkurentsipoliitika üheks tähtsaks teguriks on riiklik abi ja selle kohta on väga palju juba sõna võetud. on väga palju sätteid selle kohta, ka karistused ette nähtud ja väga paljud tööstusharud on täiesti jalge alla tallatud, nagu näiteks laevatööstus Kreekas on nii, et laevaehitusettevõtted peaksid saama riikli, riigilt abi, kuid Kreekas on praegusel hetkel põhimõtteliselt äh, keelatud laevade ehitamine ja samal ajal on, äh, oleme me väga tähtis äh, lipulaevariik. siis veel üks ettevõte, Vlaco peab sada kolmkümmend miljonit eurot tagasi maksma ja nüüd tuleb see ettevõte kinni panna, meil on vaja uut poliitikat riigi abi jaoks ettevõtted ei tohiks abi tagasi maksta, meil on vaja siin reegleid. Kreeka laevaehitajad on praegu kriisis ja meil on vaja spetsiaalmeetmeid Kreeka jaoks. aitäh, proua Maier, palun. aitäh president, siin raportis väga selgelt tuuakse välja mured selle kohta, et teatud ettevõtted ei maksa oma võrdset osa, sellepärast et nad kasutavad erinevate riikide maksusüsteeme. me peame lõpetama ära sellise tegevuse, samamoodi ka digitaalteenuste maks on väga tähtis, hoolitsemaks selle eest, et Facebook ja Amazon maksavad makse niikaua, kuni meil on ka alaline lahendus selle kohta, et makse makstakse seal, kus väärtust luuakse. peale selle on mulle veel öeldud, et võib-olla ma olen viimane Briti saadik, kolleeg, kes siin kojas Brüsselis sõna võtab, nii et sellepärast ma ütlen, et ma olen uhke olla osa, et olen osa kaasaegse aja ühest kõige suuremast rahuprojektist ja head sõbrad ei ütle kunagi head aega, vaid ütlevad kohtumiseni. järgmisena härra Strojevski, palun üks minut. aitäh konkurentsipoliitika iga-aastane aruanne ei olnud seekord nii rutiinne kui tavaliselt, võib-olla sellepärast, et väga palju juhiti tähelepanu tõsistele küsimustele, nagu näiteks et meil on siin raskeveokide Äh, töötajate kart-, äh, raskeveokite ehitajate kartell Euroopas. ma tahaksin kutsuda üles siin kojas võitlema ka hinnakokkulepete vastu. seda ei ole vaja. Äh, me peame jääma ühtseks. meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat puhul võrdset kohtlemist kõikides sektorites, kõikides valdkondades. me ei saa lubada kokkuleppeid Äh, millega suuri ettevõtteid või suure mõjuga inimesi koheldakse priviligeeritult. aitäh järgmisele, härra Kelly. ma otsustasin jääda erapooletuks selle raporti puhul, sest siin on nii palju küll asju, mis mulle meeldisid, kuid minu arvates see läheb äh, kaugemale mm, sellest kohaldusalast ja Euroopa Liidu äh, konkurentsipoliitikast, eriti mis puudutab ettevõtete ühist tulumaksubaasi ja seda, et meil on vaja ühtsust äh, nõukogus maksuküsimustes. väga tähtis on hoolitseda selle eest, et konkurentsireegleid tõhusalt rakendatakse kogu Euroopa Liidus ja et meil on vaja struktureeritud dialoogi konkurentsivolinikuga. just sellepärast komisjon peab jätkama tihedat koostööd parlamendiga nendes küsimustes mul on väga hea meel selle üleskutse üle, et komisjon toetaks rohkem VKE-sid, kaitseks nende õigusi, eriti siis, kui tegemist on ebaausa konkurentsiga. ja ka üleskutse komisjonile, et pingutataks rohkem, tagamaks õiglemat konkurentsi ka üleilmsel turul. Euroopa Parlamendi Kaubanduskomisjoni liikmena on minu arvates need väga tähtsad küsimused, tagamaks üleilmselt kaubanduse toimimine ja tagamaks ka Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed tingimused üleilmsel turul. aitäh! aitäh, järgmisena proua Ruohonen Lerner, palun. aitäh, president. konkurentsipoliitika on väga tähtis tähtis meie jaoks, nii et oli väga lihtne hääletada äh, selle raporti puhul. suured ettevõtted hoiavad maksude maksmisest eemale ja äh, võrreldes VKE-dega on neil väga suur konkurentsieelis. tundub, et neil on omad reeglid ja nad kasutavad isegi äh, illegaalselt riigiabi nagu siin raportis öeldakse, maksudest eemalehoidmine on väga halb, väga halb riigi eelarvetele ja seab ohtu ka kodanikud. E, see kahjutab ka kodanike usaldust äh, riigi vastu. meil on Euroopa Liidus päris palju süsteeme, äh, millega tegelikult äh, eelistatakse suuri ettevõtteid või rikkaid inimesi ja need meetmed tuleks kaotada. volinikku tuleks tänada tehtud töö eest ja selle eest, et ta on üritanud ebaõiglast äh, konkurentsi vältida ja tänan ta ka kõigi nende sammude eest, mida ta on välja pakkunud. järgmisena härra Tšambaski, palun. aitäh, president, kallid kolleegid, ma toetasin seda raportit. ma arvan, et on täiesti selge, et suur osa ettevõtlusalgatusi Euroopa Liidus nime, vajavad erilist kaitset, meil on vaja ühiseid reegleid, meil on vaja ühisturgu. meil on vaja julgustada ettevõtteid ja inimesi, kes soovivad oma äri üleval pidada ausalt. see skandaalne mobiilsuspakett, see on konkurentsireeglitega vastuolus, see on õiglase konkurentsiga vastuolus ähm, tahetakse teatud ettevõtlusvõimalusi ühtedelt ära võtta ja teistele anda. kui me räägime mobiilsuse paketist või ka Macroni paketist, nagu me seda siin nimetame, siis me soovime Kesk-Euroopa ettevõtjatelt ära võtta nende äri ajamisvõimalused äh, Ida-Euroopas ja minu riigi jaoks tähendab see seda, et pool miljonit äh, sisserändajat lahkuvad meie riigist ja me ei saa seda endale lubada, aitäh! Et pour terminer, Monsieur Polchak. ja lõpetuseks härra Polchak, palun uh,. Merci, madame president. aitäh, proua president. ma selgitaksin, kuidas hääletasin. hääletasin selle raporti poolt. eile arutelus konkurentsipoliitika üle me olime nõus sellega, et vastupidiselt varasematele äh, raportitele on siin suuri samme tehtud ja mul on selle üle väga hea meel. on tõesti väga tähtis, et äh, ühisturg ja konkurents, ühisturg, äh, konkurents ühisturul jääks selle raporti keskmesse. me peame olema avatud konkurentsile, me peame kaitsma turgusid ebaõiglase konkurentsi eest ja see on siin väga hästi ka raportis välja toodud me tõime välja ka mõtte, et turud peavad kohanema oludega ja kaitsma keskkonda. siin on see jätkusuutlikkuse aspekt turujõudude puhul, mis pikaajaliselt ka väga tähtsat rolli mängib. me ei saa jätkata nagu varem ja aitäh selle raporti eest. aitäh, sellega on hääletuste selgitused nüüd äh, lõppenud, protokoll esitatakse ja kui järgmise sessiooni alguseks märkusi ei ole, see on vastu võetud ja edastan kõik resolutsiooni ettepanekud. istung, Euroopa Parlamendi istung on sellega katkestatud.